Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir fangen mit der Sitzung an. Ich darf Sie bitten, Platz. Äh, tere päevast, alustame oma koosolekuga. palun äh, kõigil lahkesti istet võtta ja meie päevakorra esimene punkt. härra Bullonilt on äh, palve tänaseks selleks, et me punkti seitse ja neli omavahel vahetaksime ära, nii et seitse tuleb nelja ette kolleeg Rapti esitab äh, homme oma arvamuse pärast päevakorrapunkti üheksateist proua Künš äh, tahaks äh, oma punkti kakskümmend seitse enne päevakorrapunkti kakskümmend kaks ette kanda ning arutelu ETF-i üle Torinos kakskümmend kaheksa arutame me pärast päevakorrapunkti kakskümmend neli. nii et äh, kui ei ole vastuväiteid sellele päevakorrale, äh, on meie päevakord äh, sellega vastu võetud. Lähme päevakorrapunkti kolm juurde, kaks juurde koosoleku protokolli kinnitamine, kakskümmend üheksa veebruar, esimene märts, kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse märts. kui kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis võtame protokolli praegusel kujul vastu edasi päevakorrapunkt kolm. Äh, tutvustan ja tervitan uut komisjoni liiget, proua Kliveti äh, sotsialistide demokraatide nimelt Rumeeniast, tere tulemast meie komisjoni! soovin teile meie komisjonis äh, ja töös palju edu! Ähm, edasi meie tööhõive ja sotsiaalkomisjoni järgmised kohtumised. Eh, kell üheksa, viiendal juunil eh, on meil erakorraline eh, kohtumine, räägime sellel kohtumisel Euroopa Sotsiaalfondist ning ühtne Euroopa Liidu fondide mm, sätete arutelu toimub samuti. edasi kaheksateistkümnenda septembri kohtumisest, komisjoni koosolek on planeeritud sellele päevale aga päevakord on juba täis, mis tähendab, et tööhõive sotsiaalkomisjoni kohtumiseks on plaanitud veel teinegi pool päeva, seitseteist eh, september, esmaspäeva pärastlõunal alustaksime siis juba koosolekuga eh, muudetud eh, tähtajad ja päevakava saadetakse teile e-kirja teel. dokumentide hulgas leiate ka esimese märtsi kohtumise päevakorra, rääkisime seal globaliseerumisega kohanemise fondist ning sekretäriaat on pannud kokku sellest kohtumisest kokkuvõtte ning dokumendid on inglise, prantsuse ja saksa keeles kättesaadavad. tahaksin teile teada anda ka seda, et internetis kantakse üle meie tänast koosolekut ning sealt edasi Äh, tervitaksin südamlikult ka äh, proua Pruude Koolansit meie hulgas. tere tulemast! Äh, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on päevakorrapunkt seitse, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseks kohtumiseks arvamuse koostaja on Philippe Bouland, meil on viis kompromissettepanekut, kaks kakskümmend üheksa muudatusettepanekut on ka tehtud. Äh, homme toimub hääletamine ning annan arvamuse koostajale sõna. suur tänu teile, suur tänu selle eest, et olite nõus äh, päevakorda muutma. ma ei tea, kas te soovite, et me tuleks tagasi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve juurde. ma esitlesin seda paar päeva tagasi tööhõive komisjonis, soovisin öelda lihtsalt äh, nii palju, et see tekst hõlmab endasse aina rohkem tööhõive küsimusi, nimelt on juttu innovatsiooniprogrammide uuendamise, äh, päevakohastamise kohta, mikrofinantseerimise kohta, samuti noorte tööhõive kohta ja abi VK, abi kohta VKE-dele. VKE-d on suurimad tööandjad just noortele mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvet, esitati kakskümmend üheksa muudatusettepanekut teiste fraktsioonide variraportööride poolt, tänan teid selle eest. on neli eh, kompromissmuudatusettepanekut, millega kõik nõus olid. kompromiss C võeti Alain Zuberi poolt tagasi. ta soovis tagasi võtta öö, äh, maksusurvet töötajatele. proua Pons keeldub sellest. nii et me hääletame koos kümmet ja ühteteist, need kattuvad ja samuti lisatakse muudatusettepanekule üksteist suuline muudatusettepanek, neutraalne mm, eelarved, millel ei ole mõju sotsiaalsele kaitsele. mina kui raportöör toetan loomulikult kompromissmuudatusettepanekut, muudatusettepanekut neli, Eh, samuti muudatusettepanekud üheksad, neli, eh, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend üheksa ja roheliste muudatusettepanekud kaheksateist, samuti ma, samas ma palusin eh, kuue ja, mm, ja NI poolt esitatud muudatusettepanekutele. samas palub, näiteks palutakse kokkuhoiu eelarvepoliitikat, see aitaks Euroopa Liidul tegutseda noorte ja tööhõive kasuks. muudatusettepanek seitseteist härra Kahnati muudatusettepanek, sest ta ei soovi üleilmastumise vastasvõitluse fondi teguse ülevaatamist. mina eelistan toetada muudatusettepanekut kaheksateist, mille esitasid härra Lambert Roheliste fraktsioonist, mis on minu meelest täielikum muudatusettepanek neli, mille esitas härra Obermeier. ma paluksin, et te hääletaksite selle vastu, eh, sest eh, ma, sest tema ütleb, et kõigepealt eh, peaks iga riik tegelikult tegelema oma kodanikega, minule tundub, see ei ole teie sõnadest kakskümmend kaks, kakskümmend kolm ja kakskümmend viis on samuti muudatusettepanekud, millele tuleks vastu hääletada, sest nad ei vastu äh, kas ei vasta praegusele finantsraamistikule ja eh, loob uusi eelarveridu, et, eh, et kõik, eh, näiteks soovib, et kõik mittekvaliteetsed töökohad muudetakse kvaliteetseteks töökohtadeks või nad ei ole piisavalt täpselt sõnastatud. ma teeksin ettepaneku, et te toetaks seda arvamusraportit kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve kohta. Als nächstes der Kollegin. Järgnevalt palun. suur tänu teile. lihtsalt kaks äh, sõna selle kohta, et äh, ma toetan meie raportööri seisukohti. tema ettepanekuid hääletuse kohta tema poolt välja pakutud kompromiss, mis minu meelest väga olulised mõtted koondavad, näiteks äh, Euroopa eelarve kasutamine kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, e-, eesmärkide saavutamiseks, äh, samuti kvaliteetsete töökohtade loomist ja on küsimusi, mille osas me oleme temaga täiesti nõus ja me toetame tema kompromissmuudatusettepanekuid ja äh, neid muudatusettepanekuid, mida ta soovitas toetada. Then Madame Zuber. Um, Obrigada, Sra. Presidente. Uh, em relação às, às propostas que nós apresentámos. suur tänu, proua esinaine. mis puudutab meie ettepanekuid, siis tahaksin öelda, et meie arvame, et kriisi ajal tuleb tegeleda tõsiselt ka tööõigusega mis kuulub ju meie komisjoni pädevusse, meie arvates peaksime me suurendama solidaarsuse rahastamist liikmesriikide vahel, peame edendama majanduskasvu, töökohtade loomist mitmetes liikmesriikides, eriti nendes, mis on äh, kõige tõsisemalt kriisi tõttu kannatanud. me oleme esitanud mõningad võib-olla väga ambitsioonikad muudatusettepanekud või mis võib-olla ei sobituks meie mitmesaastasesse finantsraamistikku, aga mina ja mu kolleegid usume, et isegi kui kõik pusletükid kokku ei sobitu, on meie kohustus ikkagi rõhutada teatud võtmeaspekte ka tööõiguses. Ne-, seetõttu neid asju nimetataksegi ju arvamusteks, kus me saame, saaksime avaldada oma arvamust, millises suunas meie tööhõivepoliitika peaks liikuma. näiteks suure, suuren, rahastamise suurendamise ettepanek meie arvates ei ole vastuolus äh, praeguse olukorraga. suur tänu! aitäh, tundub, et keegi rohkem kolleegidest sõna ei soovi, seega raportöör uuesti. Madame la Présidente, je remercie tous ceux qui ont déposé des amendements et ceux qui ont accepté les amendements de compromis. suur tänu, kes äh, toetasid kompromissmuudatusettepanekuid <clears throat> selles arvamuses on oluline ka see, et me ei, ei lepi sellega, et me ürita tegeleda ainult viimaste kulude paikapanemisega mitmeaastases finantsraamistikus, mis võiks juhtuda. me üritame tegeleda eriti küsimustega, mis aitaks noortel kergemini töökohta leida. tänan. Vielen Dank. Ähm, damit schließen wir den Tages... Suur tänu. Sellega lõpetame äh, päevakorrapunktiga seitse ja hüppame tagasi punkti nelja juurde, ühtekuuluvuspoliitikas territoriaalse arengu rolli optimiseerimine. see on algatusraport äh, regikomisjoni poolt. kahekümne neljandal aprillil alustasime juba aruteludega äh, nelikümmend kuus muudatusettepanekut on tehtud, seitse kompromissmuudatusettepanekut eh, ja annaksin nüüd proua Hjusmenovale ka sõna. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да... Suur tänu, proua esinaine, kõigepealt. tahaksin tänada variraportööre hea töö, koostöö ja tõhususe eest. mis puudutab seda ettepanekut, siis esitati nelikümmend kuus muudatusettepanekut ja minu arvates suuresti nad parandavad meie arvamuse kvaliteeti. pärast väga põhjalikke arutelusid suutsime me kirja panna kuus kompromissettepanekut, mida suurem osa fraktsioonidest toetavad üks kompromissettepanek esitati aga kahe fraktsiooni poolt. minu arvates see tekst, mis puudutab vaesusevastast võitlust ning äh, tõrjutusevastast võitlust, on väga positiivne, samuti mis puud-, äh, samuti mis puudutab tervishoidu, eriti äärepoolsemates piirkondades. ka piirkondades, mis kannatavad demograafilise muutuse all. ka need muudatused on väga head kompromissettepanekud, mida toetasid suurem osa fraktsioone, keskendusid äh, äh, piirkondade toetamisele, eriti mis puudutab piirkondi, mis kannatavad suure vaesuse all ning äh, mis puudutavad rahvastikurühme, kes on kõige suuremas diskrimineerimis- või tõ-, sotsiaalse tõrjutuse ohus. ma arvan, et me peame leidma territoriaalse lähenemise ning see peaks olema äh, tõhus mehhanism, millega saaks toetada ka VKE-sid, loomaks uusi jätkusuutlikke töökohti. selleks on meil vaja <clears throat> äh, kutseõppe ja haridusprogramme edendamaks ka ettevõtlust. meil on vaja vahetada kogemusi, häid tavasid, samuti koolitusprogramme töölistele, mida tuleks rahu-, rahastada tõukefondidest. kõikide tasemete kaasamine on oluline territoriaalse lähenemise tõhususe parandamiseks ning ühtekuuluvuspoliitika tõhustamiseks ma olen väga rahul sellega, et minu seisukohti jagavad ka teised, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes aitasid teksti selles suunas ka parandada. kompromissmuudatusettepanek G on seotud partnerluspõhimõttega. ma jagan seda mõtet, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema sidus teiste Euroopa poliitikatega ning me peame tõhustama oma tegevust tööhõive ning sots-, samuti on oluline, et erinevate fondide poolt rahastatavad meetmed täiendaksid üksteist näiteks hariduse ja äh, tervishoiu valdkonnas. muudatusettepanekuid, mida ma ei toeta, on väga vähe ja mitte sisu poolest, vaid tulenevalt sellest, et nendest peaks rääkima kuskil mujal. teatud küsimustes on meil ra-, tarvis rohkem teavet, et võtta vastu otsuseid. tahaksin tänada variraportööre veel kord, ka sekretäriaati hea koostöö eest mina olen Regi komisjoni variraportöör ning annan oma parima, et see arvamus kaasataks ka lõppraportisse. suur tänu! Vielen Dank als Schattenberichterstatterin. Tänu roheliste variraportöörina saab äh, proua Šüüde sõna. jah, tahaksin tänada hea koostöö eest raportööriga oleme kompromissettepanekuid juba leidnud, hääletame nende üle õige pea. ja ma tahaksin rõhutada, et meie jaoks on oluline ka äh, kõikide muudatusettepanekutega tegeleda ning sisuliselt äh, kõik need eesmärgid, mida raportöör juba mainis, äh, nimelt küsimus, kuidas sotsiaalset sisusust saab kirjeldada ja kuni siiamaani oleme me tegelenud äh, sisuliselt nende küsimustega. Äh, raportöör on öelnud, et eelmine definitsioon ei ole piisav, meil on sotsiaalseid kriteeriumeid vaja selleks, et kirjeldada sotsiaalset sidusust ning vastata vajadustele, mis äh, konkreetsetes piirkondades on. muudatusettepanekud on ka selles vaimus ning ka kompromissettepanekud on nende põhjal tehtud. oluline on ka see, et raportit toetataks ning äh, et me saaksime hääletusel positiivse tulemuse. suur tänu! kolleeg Veetem, palun! suur tänu! selle projekti kohta me esitasime mitmeid muudatud ettepane-, muudatusettepanekuid, eriti puudutab see koolitusprogramme kohalikele omavalitsustele, samuti eh, koolitusprojekte ühtsuspoliitika kohta, samuti poliitikafondide kasutamise kontroll, samuti eh, kuidas kasutada paremini ühtsusfondi vahendeid võitluses noorte tööpuuduse vastu ja samuti eh, eh, kuidas neid fonde hästi kasutada kogu Euroopa territooriumil. mul on hea meel selle üle, et meie ettepanekud võeti üsna hästi raportööri poolt vastu, seda nii hääletusnimekirjas kui ka kompromissmuudatusettepanekute koostamisel ma kahetsen, et äh, kompromiss, äh, mis äh, puudutab siis üleminekuperioodi, neid töötav, töötavad ainult, toetavad ainult rohelised meie fraktsioon, kuid lõpphääletuse tulemust see loomulikult ei mõjuta ja üldiselt ma sooviksin tänada raportööri tema koos. Vielen Dank, Herr Kollege Deutsch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 ma olen nõus äh, teiste variraportööride poolt öelduga, ma arvan, et väga viljakas töö on ära tehtud. ja ma loodan, et see arvamus võetakse ka vastu ja suure enamusega, seda homme. kaks märkust tahaksin teha. mõned tunnid enne häälest, hääletamist on minu arust esiteks oluline et samal ajal, kui me kordame pidevalt, et meie ühtekuuluvuspoliitika suurim lisandväärtus on integreeritud äh, lähenemine, ühtsus ja sidusus ise ju tähendab nii territoriaalset, sotsiaalset, majanduslikku äh, ühtekuuluvust. aga ma leian, et meie integreeritud lähenemine ja meie viited sellele lähenemisele jäävad tavapäraselt sümboolseks ning neile sõnadele ei järgne tegusid. seetõttu tuleb peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat sellele probleemile kindlasti rohkem rõhku panna meie integreeritud lähenemine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas eh, peaks olema rohkem kui kõlavad sõnad. ja me peaksime rohkem eh, pöörama tähelepanu tööhõivepoliitikale eh, ühtekuuluvuspoliitika raames. seda tehes peame silmas pidama ka erinevate piirkondade äh, Eh, erinevaid vajadusi Euroopa Liidus. Eh, teine aspekt, mille ma tahaksin esile tuua, on see, et ma leian, ma leian, et on oluline, et tööhõivekomisjon toetaks neid muudatusettepanekuid, mis äh, muudaksid äh, ühtekuuluvuspoliitika paindlikumaks ning see paindlikum süsteem võimaldaks hõlpsamini äh, rakendada projekte ka vaesemates piirkondades. nii et ma loodan, et selles vaimus toimub ka hääletamine suur tänu, kokkuvõtteks annan sõna uuesti arvamuse koostajale. Благодаря, госпожо председател. Аз отново бих искала да благодаря на, на колегите докладчици в Сянка. Veel kord tahaksin rõhutada, kui tänulik olen ma kõikidele kolleegidele, variraportööridele ning ma tahaksin rõhutada, kui olulised olid nende panused ja muudatusettepanekud, sest saime eh, tekstikorpuse muuta paremaks. loodetavasti on meil tulevikus eh, täpselt sama hea koostöö ning eh, me saame kõikide märkused väga hästi raportisse kaasata, aitäh! suur tänu! Äh, homme siis hääletame selle arvamuse üle. edasi lähme päevakorrapunkti viis juurde, Euroopa nahapruspoliitika vahendi loomine. Äh, arvamuse koostaja on proua Rapti. arvamus äh, on, arvamuse eest on vastutav väliskomisjon ning nelikümmend üks äh, muudatusettepanekut on tehtud ning annan kohe sõna ka proua Raptile, arvamuse koostajale. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ έχω μετρήσει γύρω στις 40 τροπολογίες. Proua esinaine. mina ütleksin, et meil oli nelikümmend muudatusettepanekut ning kümme kompromissettepanekut äh, muudatusteks tehti samuti. Need kompromissmuudatusettepanekud, äh, mille mina olen koostanud, on tehtud selles vaimus, et arvamuse tekst oleks selgem ning paremini struktureeritud. mõningad äh, muudatused on tehtud pärast seda, kui sain variraportööride kommentaarid äh, antud teema kohta tänan variraportööre ning äh, nende mm, poliitilisi fraktsioone, nii et üleüldiselt äh, võib äh, meie tööprotsessiga rahul olla. sest oluline on kõikide kolleegide toetus. mulle on jäänud mulje, et me oleme teinud väga sirgjoonelised ettepanekud oma naabruspartneritele teiseks, äh, määruse tekst ilma arvamuseta, mille kallal ma tööd olen alustanud ning mis on tööprotsessis ka kolleegide ja fraktsioonide ettepanekutega täiendatud, et ilma meie arvamuseta tegelikult tööhõivest, sotsiaalsest kaitsest ja sotsiaalsetest õigustest naabruspoliitika kontekstis ei räägitud äh, nii et meie kollektiivne töö on olnud väga oluline. kolm asja oleme saavutanud eelkõige. esiteks, põhiõigusi ja sotsiaalseid põhiõigusi tuleb austada. siin viidatakse eriti haavatavatele gruppidele ühiskondades. teiseks, selles tekstis viitame ning teeme konkreetseid ettepanekuid sotsiaalsete õiguste teemadel ning sotsiaalse kaasatuse kohta ja kolmandaks oleme me pannud, teinud muudatusettepanekuid ka töökohtade loomise kohta. täpsemalt palume me paika seada sotsiaalse kaitse raamistik, mis eh, kutsub üles eh, töökohtade loomisele, eh, tööturu seaduste parendamisele ning tööõigus peaks kaasama ka õigust koolitusele ja haridusprogrammidele. nii et tööliste õigusi tuleb kaitsta ning töötajate õigusi ei tohiks kindlasti vääriti kasutada. rahvusvahelisi eh, konventsioone vastavalt eh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni eh, sätetele tuleb austada ning äh, me kutsume üles ka äh, organite loomisele, mis peaksid silmas tööandjate vajadusi ning äh, samuti, et töötajaid koolitatakse vastavalt tööturu vajadustele. samuti tahame me tagada, et toimuksid arutelud nii töötajate kui tööandjate pool vahel enne, kui õigusaktid kirja pannakse. vaesusega võitlemine on oluline ning oluline on ka see, et aeg-ajalt vaataksime me õigusaktid üle selleks, et naabruspoliitika rahastamisvahenditest hüvesaajad vastaksid Euroopa Liidu nõudmistele, nii et me saaksime hinnata nende riikide edusamme. Äh, tahaksin tänada variraportööre ning äh, ka fraktsioone ja äh, meie komisjoni sekretäriaati ja töötajaid, suur aitäh! E suur tänu Rahvapartei nimel, palun kolleeg Saia! Thank you, Madam Chair, and thank you for the raporteur. suur tänu, proua esineja. suur tänu raportöörile oivalise töö eest ning kolleegidele suure hulga muudatusettepanekute eest, mis läbi meie arvamus muutub isegi paremaks. oluline on, et meie naabruspoliitika jaoks on olemas instrument, millega saab jälgida, kuidas äh, täpselt meie rahasid meie naabruskonnas kasutatakse. on oluline ka, et meil oleks indikaatorid, mida saab kasutada raha kasutamise kontrollimiseks. üldiselt tuleb tunnistada, et Rahvaparteil ei ole midagi kompromissmuudatusettepanekute vastu. tooksin siin välja kaks kompromissi, kompromiss hašš selle tekst läheb päris kaugele komisjoni tekstis luuakse tingimused äh, inimeste liikuvuse edendamiseks ning inimestevaheliste kontaktide parandamiseks. aga kompromissis hash tuuakse välja see kontrollitud liikuvuse ring. sellest ma päris täpselt ei saa aru, mida me siin täpselt soovime. see sõnastus ei ole väga täpne ning selles määratluses on teatud lüngad sees. seetõttu see muudatusettepanek hash ei ole päris vastuvõetav. samuti see, et me soovime siin piisavat rahalist toetust, siis see komisjoni alustekst on tegelikult palju parem ning mõningad kolleegide muudatusettepanekud lähevad siin ka natukene liiga kaugele. niisiis, muudatusettepanek Hush puhul oleme me veidikene eriarvamusel. siis kompromiss C. siin on olulisi küsimusi mainitud sotsiaalne õiglus, sotsiaalne kaasatus ning töötajate õigused, need on kõik tähtsad. aga kui me siin ütleme, et et läbivaks, meil peavad olema läbivad eesmärgid kõikide äh, meie tegevuste puhul, siis ka see läheb natukene liiga kaugele. ma ütleksin, et sooline võrdõiguslikkus, diskrimineerimise vastasus ja põhimõtteliselt ka sotsiaalne õiglus oleks vastuvõetavad, aga sotsiaalne kaasatus ja töötajate õigused, ka need peaksid olema need läbivad eesmärgid kõikide tegevuste puhul. see läheb natukene liiga kaugele, seega meil on hääletusnimekirjas ka siin miinus. üldiselt tuleb aga tunnistada, et see on üsna tasakaalustatud ning hästi sõnastatud arvamus. loodetavasti on homne hääletus üsna edukas. suur tänu! vielen Dank. Ähm, möchte von der Kommission jemand dazu Stellung nehmen? suur tänu, kas komisjoni nimel soovib keegi sõna? kas keegi on komisjoni esindajatest kohal, kes selle teemaga tegeleb? ei. siis annan kokkuvõtteks sõna proua Raptile veel kord. Δεν περιμένα να πάρω το λόγο τόσο γρήγορα. Άλλοι σκιώδεις ma ei oodanud, et ma nii kiiresti sõna saan uuesti, proua esinaine. väga tore, et variraportöörid mind nii palju ilmselgelt usaldavad. tahaksin tänada kõiki veel kord nende arvamuste väljaütlemise eest ning kommenteeriksin järgnevat, mis puudutab seda ähm, ringlust, see, et personal liigub äh, naabrusriikides ringi ja annavad seal oma ja see personal annab ka oma teadmisi edasi, siis mingil hetkel peaksid nad tulema ikkagi ka tagasi, et seal, äh, et nende äh, poolt välja jagatud kogemusi saaks need riigid ka kasutada. ehk siis ei ole mingisugust mõtet äh, nendel riikidel saata noori inimesi siia teadmiste kogumuseks, kui nad pärast äh, koju tagasi ei lähegi ja jäävad siia Euroopa Liitu. muidu me, kuidas seda nüüd nimetataksegi jah, äh, aitäh kolleegile, muidu me panustaksime, aitaksime kaasa ajude äravoolule. kui me räägime siin teadmiste ringlusest, siis seda ma täpselt siin silmas peangi, et inimesed lähevad lõpuks ikkagi ka koju tagasi koos uute teadmiste ja kogemustega kompromiss Hosh ja C puhul soovime me veel edasi liikuda. võib-olla vaatame selle sõnastuse veel üle, aga minu arvates on vahel isegi parem minna natukene kaugemale ja öelda midagi enamat. mina sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmena olen, pean seda teemat väga delikaatseks, sedasama teevad ka Rahvapartei liikmed ju. kriisi ajal Euroopa Liidus ja naabruskonna riikides on ääretult tähtis väga ettevaatlikult neid teemasid käsitleda. ning ma arvan, et ma progressiga saavutanud, ma tahaksin tänada Saarit ning teisi kolleege, kes äh, näitasid ka minu vastu üles usaldust. suur tänu! Vielen Dank. Wir werden darüber morgen abstimmen. tänu, hääletamine toimub äh, homme ning väliskomisjon äh, oma juuni istungil tegeleb sellega küsimusega. Läheme edasi päevakorrapunktiga number kuus, Euroopa statistikaprogramm kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist. arvamuse koostaja on siin äh, Adam Kosa Rahvaparteist. neliteist äh, muudatusettepanekut äh, tehti ning kaheksa kompromissmuudatusettepanekut on tehtud ja paluksin nüüd äh, anda sõna härra Kuusale. Äh, äh, härra Kuusa ei saa kahjuks kohal olla ja loen ette tema arvamuse ungari keeles, ütleb kõneleja. suur tänu meie komisjon vaatas üle Euroopa statistikaprogrammi esitatud muudatusettepanekud aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist ning ma äh, rõhutasin, et äh, siin on mitmeid olulisi elemente, äh, mis on seotud eelnevate probleemide ja tulevaste väljakutsetega, mis puudutas, puudutas aina keerulisemaks muutuvate andmete haldamist ja kasutamist oluline on see, et me kasutaks sarnaseid definitsioone Euroopa ruumis. me soovime lihtsamat ligipääsu andmetele ning soovime, et liikmesriikide pädevused ja ülesanded oleks kooskõlas proportsionaalsusega, on oluline eksperdid ja analüütikud räägiks, räägiks sama keelt kui nad programmide koostamisest räägivad. loomulikult tuleb liikmesriikide eripärasid arvesse võtta. me saime palju huvitavaid muudatusettepanekuid. kahekümne kolmandal mail toimus kohtumine variraportööride ja nõunikega. koostasime kaheksa kompromissmuudatusettepanekut, mis katavad üle kolmekümne muudatusettepaneku. muudatusettepanekud, mida ma ei toeta, on moodustanud umbes kolmandiku muudatusettepanekutest, ehk siis eh, me kahe, kahe kolmandiku ulatuses oleme muudatusettepanekutega nõus, muudatusettepanekud, millega ma ei ole nõus, on väga tehnilised ja juriidilise iseloomuga ning eh, kui need vastu võtta, võivad eh, programmi rakendamise keerulisemaks muuta või selle tõlgendamise väga raskeks muuta me räägime ju õigusliku iseloomuga tekstist. sellega seoses me peame olema väga hoolikad ja peame jälgima ka seda, et võtaks arvesse teisi strateegiaid ja programme. suur tänu teile nende ühiste jõupingutuste eest. Euh, suur tänu. annan nüüd variraportöörile sõna proua Papadopulole ja pärast seda eh, proua Denilje. suur tänu. me, ma osalesin Strasbourgis eh, kahekümne esimesel mail toimunud variraportööriga kohtumisel. see oli väga huvitav, esitati kaheksateist eh, muudatusettepanekut, kõiki neid arutati. meil suutsime äh, Äh, toetame neid kaheksat muudatusettepanekut, mis erita-, esitati. Äh, rahva, sotsialistid esitasid omapoolsed muudatusettepanekud, millest mõned äh, raportööri poolt vastu ei võeta. kaheksa neist viitasid kõrgetasemelise statistika vajadusele. meie vajadus uue Euroopa statistikaprogrammi järgi oli samuti meie muudatusettepanekus, on meie Euroopa Liidu eesmärkidega kokku. E, meie kaheksa muudatusettepanekut, e, mis rõhutasid kõrgetasemelist vajadust, võeti arvesse, ma loodan, et mitte ainult sotsiaaldemokraadid, vaid ka teised fraktsioonid toetavad seda muudetud ettepanekut, ettepanekuid, sotsialistide eesmärk on äh, Eh, jõuda kvaliteetse statistikani, see on väga oluline praeguse kriisi ajal. meie eh, tegevus peaks võtma aluseks usaldusväärse statistika. esitasime ka mõned eh, suulised muudatusettepanekud ja mõned muudatusettepanekud rõhutavad et äh, finantsabi tuleks osutada sellisel viisil, et see kataks äh, praegu vajalikud äh, kulutused, et garanteerida kõrge tasemise statistika koostamise riiklikul tasandil. üldjoontes see raport on, võetakse homme enamuse poolt vastu, sest see on hea raport ning muudatusettepanekud, mis esitati, muudavad ta veel paremaks, aitäh! suur tänu, proua Teli, suur tänu, eh, proua esimees. ma sooviksin tänada raportööri tubli töö eest. ma sooviksin rõhutada ka kolme aspekti, mis eh, on esitatud muudatusettepanekutes ning mille osas ma paluksin teie toetust. kõigepealt, et ma arvan, et peab äh, ei tohi käsitleda meie poliitikat ainult läbi ühe prisma ehk siis makromajandusliku ja finantsprisma. me ei tohi kaotada silmist meie jaoks kõige olulisema, milleks on Euroopa kodanikud ning äh, ühiskonna korraldus, ehm, selline ühiskorraldus, mis aitab luua majandust ja mitte vastupidi. sellega seoses ma arvan, et me peaksime liikuma edasi on väga oluline eh, võtta arvesse meie sotsiaalsete indikaatorite kvaliteeti ja eripalgelisust, eh, ma arvan, et me peame paika panema esmased eh, punktid ümberilmastumise sotsiaalsete tagajärgede kohta, et edasi arendada pol-, majanduspoliitikat. samuti me peaksime mõtlema ka selle peale, kui kuluefektiivne on Euroopa statistikasüsteemi kasutamine. samas ei tohi talle liigset kokkuhoidu peale eh, suruda. kõik teavad, et sellel on väga suur eh, lisandväärtus, kui oluline on lisand, lisandväärtus on ka ühtlasel ja harmoneeritud eh, statistikal. me oleme, mul on hea meel selle üle, et meil on kõik nõus et me peame leidma, suutma äh, statistika, ühtset statistikat äh, kasutama ka äh, e, just eluasemete puhul. see puudutab eriti just ligipääsu eluasemetele ning see on tõesti väljakutse, see puudub, mis suur väljakutse, eriti just on väljakutse, on kodutuse küsimus, mis on vaesuse kõige karm liig ja peame tegema kõik selleks, et äh, seda nähtust analüüsida, et see paremini välja juurida, aitäh. suur tänu. härra Benjan. Sorry about that, I have got my earphones on uh.... vabandust, mul ei olnud kõrvaklape pehas. ega mul siin eriti palju öelda ei olegi, sest me olime enam-vähem ühel nõul peaaegu kõiges raportööriga juba algusest peale. paar keelelist muudatust ainult oli vaja sisse viia. ja minu arvates oleme me lahendanud praktiliselt kõik probleemid, kui välja arvata see kvaliteetse ja kõrgekvaliteetse statistika küsimus see tundub ole-, seisnevat lihtsalt selles õiguslikus määratluses, see probleem. seda, need kõik me lahendasime vareraportööride kohtumisel ning kompromissid peegeldavad ka seda saavutatud konsensust. toetame samuti proua Papadopoulou suulist muudatusettepanekut, me tegelikult suuliselt leppisime selles juba ka omavahel kokku. kiitus raportöörile protsess ei olnud eriti keeruline ning konsensus on usna, üsna ulatuslik. suur tänu! suur tänu! kas komisjonist äh, on siin keegi, kes sooviks sekkuda? ei. teisi sõnasoovijaid pole, nii et ma annan sõna uuesti härra Ohile. suur aitäh! härra Šogor pidi ära minema, sest tema on ühe teise komisjoni liige. ning tal on seal omad kohustused. ma nüüd jälgisin seda arutelu küll kogu dokumendi koostamise käigus, kokkuvõtteks tuleb öelda, et dokument on üldiselt vastuvõetav ei arvamus ega raport, mille kohta seda arvamust koostatakse, ei lahenda pikema perspektiivi probleemi, nimelt et kahekümne kaheksal liikmesriigil on väga erinevad statistikasüsteemid, mistõttu on vahel väga keeruline välja tulla Euroopa-üleste algatustega, aga härra Koša ja tema kolleegid on teinud väga head tööd. ja tema nimel tahaksin tänada variraportööre koostöö eest ning loodetavasti võetakse see arvamus vastu suure häälteenamusega. suur tänu! suur tänu! niisiis me hääletame homme seda arvamusraportit. ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see äh, on siis äh, punkt number neliteist mis ma eksin absoluutselt. päevakorrapunkt kaheksa. see on äh, siis globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kahtlustele võtmine. see on üldhuvitekst, see palub tehniline abi komi-, tehnilist abi komisjoni algatusel. ma pole saanud muudatusettepanekuid. panen selle, teen ettepaneku panna see hääletusele. ma tunnen, et see peaks olema elektrooniline. kas kõigil on kaardid kaasas? minul ei ole. ma hääletan poolt, ma ütlen seda kohe. võtke palun välja oma kaardid. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ei, hääletus ei ole veel lõppenud. siin on veel üks inimene, kellel on kaart veel hääletusmasinas. üks ei soovi sõna võtta. nii, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks häälet, kolmkümmend kaks hääletas, kolmkümmend poolt ja üks vastu. erapooletuid ei ole seega on see äh, vastu võetud. päevakorrapunkt number üheksa, see puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi taotlust äh, äh, Valencia jalatsi tööstuse toetamiseks Hispaanias siin ei ole samuti muudatusettepanekuid esitatud, nii et hääletame elektrooniliselt on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis hääletas, kolmkümmend kolm vastu, üks, äh, kolmkümmend kaks poolt, üks vastu, seega vastu võetud suure häälteenamusega. järgmisena oleme oma lühikese hääletusega ühele poole saanud, jätkame seda homme. ma katkestan hetkeks äh, meie koosoleku, et me saaksin tervitada Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretäri. Unfortunately you have to move. No problem. Maybe you can sit on kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja jätkame oma tööd. minge oma istekohtadele palun tagasi. mul on suur au teie eest tervitada meie komisjoni ees esimest korda pärast oma ametisse valimist, mis toimus aasta tagasi Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretäri Bernadette Segolli. meil on kõigil olnud võimalus ühel või teisel viisil temaga kohtuda, et rääkida temaga tema vastutusvaldkonnast. ma arvan, et praegune hetk on eriti hästi eh, valitud selleks, et rääkida Eh, volinik Sandori eh, poolt eh, tehtavate ettepanekute osas, mis puudutab siis ettepanekute paketti. samuti tuleb uusi küsimusi võtta arutelu Euroopa tasandil ning samuti ka komisjonis tuleb komisjonis asju tasakaalustada et eh, majandusettepanekute osas oleks ka pakkumist rohkem. annan teile nüüd sõna, proua peasekretär, et te teeks lühikese sissejuhatuse ja pärast seda on teil võimalus vastata küsimustele. kui te suudaksite piirduda umbes veerand tunniga, oleks väga hea. suur tänu teile, esimees, kallid parlamendiliikmed. Eh, mul on väga hea meel, et ma saaks, saan teiega rääkida Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonist, nagu te võite isegi arvata, on meie murede seas esimene tööhõive küsimus. olukord halveneb paljudes Euroopa riikides ja paljudes riikides eh, võib liialdamata öelda, et olukord on dramaatiline. ning eh, see paneb küsimärgi alla Euroopa projekti jätkumise, see, see paneb küsimärgi alla äh, elanikkonna, eurooplaste usalduse Euroopa vastu. selge on see, et me peame, et me tervitame komisjoni algatust tööhõivepaketi esitamiseks, me üritame tööhõive küsimuse äh, viia Euroopa Liidu äh, olulisemate küsimuste keskpunkti oma äh, sõnavõtus, mis kestab mitte kauem kui viisteist minutit, üritan teile edastada, mis, kus meie meelest on äh, asja, äh, selle paketi positiivsemad ja negatiivsemad pooled. kuid tahaksin kõigepealt öelda seda, et me oleme äärmiselt hämmeldunud selle üle, kas see pakett võib osutuda efektiivseks, kui teda koostatakse samal ajal, kui pakutakse aina uusi ja uusi kokkuhoiumeetmeid välja. kui ei ole eh, mõnekuulist eh, pausi nendes eh, meetmetes, kokkuhoiumeetmetes, mis on Euroopa Liidu liikmesriikidele peale surutud, siis me ei eh, näe, eh, kuidas oleks võimalik eh, luua selline majanduskasv, mis looks juurde teekoht, töökohti Euroopa Liidus. meie jaoks selliste kokkuhoiumeetmete edasi arendamine, ilma et mõeldakse tööprobleemiga probleemidele, see, me ei näe, kuidas oleks võimalik eh, tööjõuturgu vajalikul määral elavdada. me kahetse-, leiame, et tööhõivepaketi juures on kahetsusväärne ka see, et eh, ühel või teisel viisil üritatakse keskenduda eh, struktuurimeetmetele, et, et et tööhõivet äh, suurendada. nagu te, proua esimees, ütlesite, meie jaoks ei ole küsimus niivõrd pakkumise suurendamises, äh, kuivõrd äh, minna just nõudluse suunas. ning kõik need küsimused, mis puudutavad struktuurilisi reforme, üldiselt keskenduvad ühe sõna taha, mida me oleme juba mitu aastat kuulnud, mis on siis paindlik turvalisus, mis hoolimata oma edust mõningates Euroopa liikmesriikides, eriti Põhja-Euroopas, see, see paljudes liikmesriikides on seda põhimõtet rakendatud kui äh, lihtsalt võimalust äh, tööle võtta ja lahti lasta võimalikult lihtsalt töötajaid ning äh, ning seda võib võtta kui rünnakut töötajate õiguste vastu ettevõtetes. oleme tihti korraldanud Euroopa komisjonile, et loomulikult äh, paindlik turvalisus äh, on positiivne, kui see puudutas töö, aktiivset tööturupoliitikat, kuid äh, see, kuidas seda mõistet tõlgendatakse liikmesriikides, on äärmiselt erinev. me teame, mida on tehtud sotsiaalse dialoogi osas, sotsiaalsete suhete osas eh, riikidega nagu Hispaania ja Kreeka, eh, mis eh, ei lase sellel seda põhimõtet positiivselt rakendada. mis puudutab nüüd toetust töökohtade loomisele, siis loomulikult me toetame seda äh, et toetatakse töökohtade loomist, nagu seda ka dokumendis öeldud on, kuid eh, siin on üks eh, nüanss, eh, nimelt ei tohi lubada, et see süsteem tekitaks, et seda süsteemi võetaks kui mingisugust imerohtu, mis võimaldaks tööandjatel töö töötajad äh, lahti lasta, et siis kohe need uuesti tööle võtta, selleks see süsteemi pakutud võimalusi ära kasutada. me toetame äh, konsolideeritud süsteemi ettevõtete maksustamiseks, mis puudutab aga tarbimise maksustamist, siis äh, meie leiame, et komisjoni ettepanek ei liigu õiges suunas, sest see takistab Äh, sissetulekute paremat jagamist. mis äh, puudutab äh, nii-öelda mustalt töötamist illegaalselt, see on tõsine probleem, millega Ametiühingute Konföderatsioon tõsiselt tegeleb. me oleme täiesti nõus nõus sellega, et töökaitseinspektoritel peaks selle probleemi lahendamises olema tõsine roll, me teame, et praeguse kokkuhoiupoliitika raames on tööinspektoreid äh, palju vähem kui varem ning me tuleme veel kord tagasi selle juurde, millised äh, seosed on äh, kokkuhoiupoliitikal ja neil ettepanekutel, mida selles paketis mainitakse. nüüd, mis puudutab palgaküsimust, tasustamise küsimust, see on meie jaoks tõsine, raske küsimus ning äh, selle paketi puhul võib ühe äh, faktiga väga rahul olla, nimelt siin räägitakse äh, palkade reaalsest tõusust. me ähm, meil on nimelt palkade reformi küsimus esile tõstetud. samuti oleme rääkinud palkade tõusust, eriti teatud riikides, kus palgad tõus on tõsiselt tõkestunud. kuid samas pakett, komisjoni pakett näeb palku ikka kui konkurentsi ühte konkurentsi aspekti ja ma ei saa, me ei saa nõus olla sellega, et äh, kui soovime olla konkurentsivõimelisemad, tuleb palku langetada, see võib kaasa tuua palgadampinguni. ning see on väga-väga tõsine probleem ja äh, meie liikmete jaoks täiesti ületamatu probleem. komisjon rõhutab ka miinimumpalkade küsimuse tähtsust meie jaoks miinimumpalk on äh, selline palk, mis äh, ei saa asendada äh, palgaläbirääkimiste tulemusi erinevates liikmesriikides. selge on see, et meie jaoks miski ei asenda läbirääkimisi palgaküsimuste üle, kuid paika pandud miinimumpalk võib olla positiivne selleks, et vähendada vaesust samas ei tohi enda, omavahel segi vaja, vahe, ajada miinimumpalka ja eh, piisavat palka. mõnedes liikmesriikides on miinimumpalgad, mis ei ole eh, aktsepteeritavalt, eh, need ei anna inimestele võimalik elada normaalset elu, harida, kasvatada oma lapsi, neil ei ole võimalik sellega endale kodu hankida. on selliseid sektoreid, mida võiks nimetada, kui, mida nimetatakse selles eh, dokumendis töökohtade loojateks, eriti just rohelised majandusharud, keskkonnaga tegelevad majandusharud, leiame tõepoolest, et selles sektoris on võimalik töökohta eh, siit luua, kuid selleks, et see toimuks, oleks meil eelkõige vaja investeeringuid ning eh, finantseeringuid finantseerimist. ilma selleta ei äh, ole võimalik töökohti luua. nii et äh, selle dokumendi poolt väljendatud soovid jäävad lihtsalt äh, sõnadeks. rõhutatakse ka sotsiaalkaitse ja tervishoiu valdkonnas võimalust, võimalike töökohtade loomist jah, tõepoolest see võimalus on olemas, kuid see on üks väga suur kuid. kõigepealt on tegu siiski avaliku teenusega. igal elanikul peab olema õigus eh, saada ravi, olema õigus eh, sa, omada ligipääsu eh, sotsiaalteenustele ning see tuleks jätta avaliku teenuse valdkonda ning me teame, et praegusel hetkel, kui palju näidatakse just avalikule teenusele praegusel hetkel näpuga. sooviksin öelda ühtlasi ka seda, et siin on, on mainitud ka infotehnoloogia valdkonda. ma tahaksin rõhutada, ma rõhutan iga kord, kui saan, et ei tohi hakata uuesti e, eristusjooni looma nii-öelda naiste ja meeste töökohtade vahel. naiste töökohad siis tervishoiuvaldkonnas, see on väga raske töö, väga paindliku tööajaga ja väga madala palgaga. ja siis teiste töökohtade vahel. nii et olgem tähelepanelikud kui me räägime palkade tõusust, ärgem jätkem nii-öelda naiste töökohti eh, nendeks, mis on siis kõige halvemini tasustatud. mis eh, puudutab Euroopa fondide kasutamist eh, töökohtade loomiseks, siis loomulikult me toetame seda, et Euroopa fonde sellise eesmärgi nimel kasutataks kuid äh, me arvame siiski seda, et neid äh, vahendeid tuleb kasutada, äh, nende abil tuleb luua mm, selliseid projekte, milles osaleks meie sotsiaalpartnerid, mis peaksid vastama olemasolevatele probleemidele, vajadustele igas liikmesriigis ja igas regioonis praeguse hetkeni ei äh, ole me äh, sellist äh, nähtust eriti täheldanud, me arvame, et seda oleks võimalik teha, kuid näiteks sellises riigis nagu Hispaania, mis on väga raskes olukorras, nagu ka Kreeka, et selle asemel, selle asemel, et ära kasutada sotsiaalset dialoogi ja sotsiaalseid suhteid selliste projektide arendamiseks, äh, arendatakse neid projekte hoopis äh, väljaspool sotsiaalvaldkonda. ning see toob mind selleni, et äh, sotsiaalse dialoogi tugevnemine, mida selles tekstis toetatakse, seda me, seda, sellega me oleme nõus, ma arvan, et on tõesti suudetud äh, äh, esile tõsta väga häid äh, mõtteid, kuid paljudes liikmesriikides on siiski intensiivselt rünnatud sotsiaalset dialoogi ja kui me näeme, millised riigid on kõige paremini kriisile vastu pidanud, siis on need just need, kus see dialoog on õnnestunud, samas Troika äh, Eh, poliitika eh, ründab sotsiaalse dialoogi, me teame, mis toimus, on toimunud Hispaanias, me teame, mis on toimunud Kreekas, eh, mis on välja pakutud sotsiaalsele dialoogile. ma arvan, et me peame olema teadlikud selleks, et, et on teatud vastuolu sõnade ja tegelikkuse vahel komisjoni töödokument äh, pälvib meie tähelepanu ka äh, majandusjuhtimise osas äh, Euroopa tasandil ning et Euroopa sotsiaalpartneritele tehakse suurema koostöö ettepanek. või vähemalt soovitakse suuremat, paremat konsulteerimisprotsessi meie arvame, et ei ole normaalne, et Euroopa rahandusministrid eh, kogunevad, räägivad palkadest Euroopa tasandil, euro, nende mm, üldtasemest võttes arv,, võtmata arvesse selliseid küsimusi nagu vaesust ja ebavõrdsust ning eh, rahandusministrid nii-öelda äh, võtavad üle eh, arutelud palgaküsimuse üle ilma, et eh, kogu palgaproblemaatikat arvesse võetaks. ja püüe ühendada tööhõive küsimused majandusjuhtimisküsimustega tunduvad meile olevat eh, aktsepteeritavad, kuid me rõhutame, et palgaküsimus ei ole selline, mida eh, eh, peaks eh, arutama Euroopa tasandil, seda peaks arutama sotsiaalpartnerid liikmesriigi tasandil. see on seotud juba ka sotsiaalpartnerite autonoomiaga. kui on vaja seda küsimust arutada, et teada, mis toimub kogu Euroopa tasandil, mitte ainult äh, seoses äh, palkadega, vaid ka ebavõrdsusküsimustega, äh, pal-, pakkumise nõudluse küsimustega, selles suhtes võib öelda, et meie ametiühingute konver-, konföderatsioon on valmis läbirääkimisi pidama, kuid mis puudutab aga palgaläbirääkimisi, siis see peaks toimuma ikkagi äh, läbirääkimiste käigus äh, liikmesriikide tasandil. on võimalik, et kunagi me oleme suutelised äh, arutama seda asja ka tööandjatega Euroopa tasandil, kuid ma rahustan teid, see äh, päev pole veel saabunud. ma lisaksin siiski, et lisaks neile konsultatsioonidele toimub juba makromajanduslik dialoog see ei ole rahuldav väga paljudes äh, aspektides ja äh, ma arvan, et ka seda dialoogi võib paremale tasandile viia, kokku viies äh, tööhõive või tööküsimuste ministrid ja rahandusministrid, et loodaks selgem side tööhõive, majanduse ja finantsvaldkonna vahel see, selle sisulise ettepaneku teeme me kindlasti Euroopa Komisjonile vastuseks nende dokumendile. ja lõpetuseks on meil ka täideviiv komisjon, mis koguneb järgmisel nädalal. volinik tuleb äh, meile, meie esinema, meil on omapoolne resolutsioon valmis ning pärast voliniku, pärast seda kohtumist äh, tehakse avalikuks meie seisukohad ja ma arvan, et ma selle veerand tunni jooksul suutsin oma neist seisukohtadest kokkuvõtte ka teha. nii, tänan ja ma annan kõigepealt äh, Alex, Alejandro Cercasele. suur tänu teile, proua esimees, äh, su-, tere tulemast, proua Otsekõll see on teie esimene sõnavõtt meie komisjoni ees ning sotsialistide fraktsiooni nimel sooviksin ma äh, öelda teile, äh, kui olulist rolli teie konföderatsioon mängib praegusel Euroopa jaoks raskel hetkel, et Euroopa projekt äh, ei häviks. Te ühest, ühtlasi tuletate meelde ka, millised on meie põhimõtted ja väärtused Euroopa Liidus. Te ütlesite, et äh, komisjoni paketis on positiivseid elemente, samas on ka negatiivseid elemente, mis on seotud just eriti kommunikatsiooni küsimusega. homme hääletame meie komisjonis äh, resolutsiooni, kus äh, mõlemad küsimused tõusevad esile tunnustame seda, mida teeb volinik, teeb, mida teeb komisjon, et suurendada tööhõivet Euroopas, samas tõstame esile ka puudujääke. tahaksin rääkida kahest puudujäägist. esindan siin ka ühtlasi ühte kolleegi, kes ei saanud ise siia tulla, Juta Stein, Steinbrocki. me oleme kõik väga mures selle eh, just palka küsimuse pärast ja kollektiivsete läbirääkimiste pärast. me siin viiakse sisse kolmepoolsete läbirääkimiste eh, eh, küsi-, eh, kolmepoolsete läbirääkimiste võimaluse küsimus ning tundub, et aina rohkem vahel, aina järsemalt, vahel leebemalt üritatakse valitsusi sundida Euroopa tasandil rääkima eh, palkadest, eh, mis eh, ületab seniseid, seniseid kokkuleppeid. ning teine küsimus muidugi on väga murettekitav, on tööhõive, see puudutab noorte tööhõivet. see, mis praeguseni tehtud on, on rohkem nali Eh, praegu Euroopas viis miljonit noort ei tööta ega ei õpi ja riikides ei ole võimalik isegi oma vahendeid kasutusele võtta, sest praktiliselt eh, neid kontrollib Euroopa kärbepoliitika. kuidas need riigid peaks eh, noorte garantiisid ellu viima, kust nad selleks vahendid võtavad? Neile ei ole üldse mingeid vahendeid enam, nad lõpetavad praegusel hetkel ära programmi, mis praegusel hetkel olemas on nii et see European Youth Guarantee peaks olema midagi enamat kui retoorika ja ta peaks olema osa õigusloomelisest projektist ja ka eelarvest ning lõpetuseks sooviksin teile öelda, et meil võiks olla vähemalt midagigi ümberstruktureerimise kohta ning hommeses eh, töögrupis me arutame seda asja, meil oleks vaja teie abi meil oleks vaja sõnadest tegude juurde ning veel viimane mõte. ma rääkisin ametiühingute rollist. minu jaoks on väga murettekitav see, et eh, Euroopas tekib aina suurem lõhe põhja- ja lõunariikide vahel, sest isegi fraktsioonidest siseselt on seda näha. kas ka ametiühingute tasandil see solidaarsuse puudus on eh, teid, eh, kas teid on see samuti tabanud? sest eh, meenutagem Bertolt Brechti eh, luuletust, kus eh, ta räägib, et senikaua mind ei mure, pannud muretsema seni, kuni Lüganti juute katoliku, katoliiklasi teisi, sest ma ei olnud juutega katoliiklane, kuid seni, kuni tekitanud see mulle muret, kuni see rünnati mind. kas ei ole nii, et kui praegu me ei aita kreeklasi ja teisi, siis lõpuks võib õnnetus tabada ka meil endid? suur tänu. Eh, Elisabeth Chartier, palun. Merci, madame la secrétaire générale, d'être euh, venue euh, présenter. Eh, suur tänu. Eh, meil on väga hea meel, et te olete tulnud meie juurde täna pärastlõunal. ning andnud meile ülevaate ka äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni arusaamast äh, uue tööhõivepaketi üle. Äh, väga hämmastav on näha äh, tegelikult teie energiat ja pühendumust sellele teemale. minu isiklik nägemus on see, et tänane kriis, kust Euroopa on läbi käinud, on väga halvasti mõjutanud tööhõive küsimusi me oleme väga palju vaadanud kriisi majanduslikku ja rahanduslikku osa, aga mitte sotsiaalseid mõjusid. ja ma arvan, et me ilmselt näeme ka sotsiaalseid mõjusid üsna lähiajal, mis saavad olema väga olulised. seetõttu on tööhõivepaketti vaja vaadata kui midagi, mis on väga oluline ning meie komisjon peaks püüdma ka sinnapoole suunduda, et meie sotsiaalseid muresid jagaksid nii teised äh, poliitilised fraktsioonid kui ka äh, kogu parlament. me peame liikuma kõlavatest poliitilistest äh, hüüdlausetest eemale. esimene asi, mis minu arust on oluline, tõepoolest majandustaastumine, tööhõive taastamine ning inimeste hõivatavuse suurendamine. tahaksin küsida, proua Sokol, teie käest äh, kuidas te näete uute töökohtade loomise eeldusi, eriti just professionaalses sektoris? erinevad akadeemilised uuringud on väga olulised ja nad näitavad, et kui majandustaastumine äh, on seotud töökohtade loomisega, äh, Äh, ning töökohtade uuendamine tähendab ka seda, et äh, terve generatsioon inimesi peab ümber õppima selleks, et äh, uusi töökohustusi täita. tahaksin küsida, kuidas oskuste ümberõpet Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon näeb, et võiks toetada? sest äh, meil on ilmselgelt vaja selliselt mustermõtlemisest eemale äh, liikuda. me räägime äh, rohelistest töökohtadest seda homme ja teises komisjonis töökohtade rohelisemaks muutmine on loomulikult oluline, aga keskkonnast ja rohelisusest tuleb liikuda edasi sotsiaalse keskkonnani ning tahaksin küsida, kas Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon näeb oma rolli selles Äh, edasi tahaksin küsida juhtimise küsimuse kohta. kuidas täpselt tuleks Euroopa rahastamisvahendeid juhtida, äh, et need kõige paremini täidaksid tööhõive eesmärki? täna ei kasutata tõukefondide vahendeid piisavalt, äh, koguvahendeid ei kasutata ära ja see on tegelikult konksuga teema, sellepärast et nii nagu meie kolleegid teavad, me teeme kõik selleks, et kaitsta eh, Euroopa tõukefondide rahastust, eh, mis puudutab tööhõivet, eh, aga tegelikult me tahaksime oma sotsiaalpartneritelt nagu teilt ka teada, kuidas me saaksime suunata need rahad just sinna, kus nad on kõige tõhusamini kasutatavad nii et valitsemine, haldamine ja juhtimine ning kuidas rahasid saaks kõige paremini kasutada Äh, kolmas aspekt, millest ma tahaksin rääkida, on äh, töökohtade endi loomine. Äh, praeguses olukorras, kus me ilmselt ei ole kõiges ühel meelel, aga enamik vast nõustuks sellega, et me ei saa ainult kaitsta teatud töökohti sest äh, töökohtade kaitsmisel ja hoidmisel tuleb meil toetada ka ettevõtteid, äh, kes majanduskriisist äh, läbi tulles muutusi, ähm, muutustega kohanema peavad. ja kriisi tulemina tuleb ilmselgelt teatud töökohti ikkagi kokku kärpida. inimeste kogemusi ja oskusi ning globaliseerumisega kohandamise fondi on vaja ära kasutada selleks, et tagada inimestele ümberõpet, nii et töötajad vastaksid ettevõtete uutele vajadustele. ja siin on jällegi vaja kaks osapoolt kokku tuua. töötajad ja tööandjad kummaltki poolt peaksid aitama neid muutusi läbi viia, selle asemel, et passiivselt vaadata, kuidas töökohad kaovad Te rääkisite äh, ka äh, IKT vahenditest ning meeste ja naiste võib-olla ebavõrdsetest oskustest selles valdkonnas. oluline oleks ka tegelikult näha lõhet linnaliste ja maapiirkondade vahel. Äh, ma arvan, et see on väga akuutne küsimus kogu Euroopas ja selle lõhe ületamisel tuleb tegutseda väga otsustavalt, sellepärast et praegu oleme me reaalse ohu ees, et me tulevikus näeme kahekiiruselist Euroopat, kus linnalised piirkonnad liiguvad palju pikemate sammudega edasi kui maapiirkonnad. ja kui me selleks korralikult ette ei valmistu, proua esinaine palub, et kõneleja lõpetaks. ma olen nende teemade raportöör ütleb kõneleja. ei, me oleme juba pikalt äh, siin sellel teemal rääkinud, nii et võtke lühidalt kokku. Äh, hästi, jätkab proua Marin Šarde. Äh, et kaks tööstuse osapoolt on vaja kokku tööta, kokku tuua, seda just Euroopa Sotsiaalfondi määruse arutelul me oleme määranud teatud protsendi eraldisi selleks, et kaks osapoolt linnalised ja maalised piirkonnad saaksid oma lõhest üle que les deux premiers orateurs. Julie... Teil on nüüd vähem aega kui kaks esimest ähm, kõnelejat. Madame Rapti, Madame Harkin, Monsieur Dardenne, Monsieur Bignon et moi-même je poserai. ja mina ise ka esitan kaks küsimust, väga lühidalt. härra Kristjanson. Tak for formand, og tak til Bernadette Segol for indlægget om äh, beskæftigelsespakken. Suur tänu teile teie ettekande eest. Teil on täiesti õige õigus äh, kärbete tegemine on liialt meie tähelepanu pälvinud. sellepärast on ka positiivne, et praegu meil on lõpuks äh, pakett, mis tegeleb tööhõive küsimusega. ning äh, on oluline, et ta oleks, omaks meie jaoks praegu palju suuremat rolli. praegusel hetkel on olukord tõeliselt dramaatiline ei maksa kahelda, et kui me keskendume ainult rohelistele töökohtadele, rohelisele majanduskasvule ja jätkusuutlikuma majandusarengu loomine, siis on meil äh, suured võimalused. mina olin kohtumisel AKV riikidega ja seal öeldi, et tõepoolest praegu toetatakse palju rohkem toetusi fossiilkütustele kui taastuvale energiale. see on absurdne, kui me toovime, soovime, et ma eh, mingisugustki tulevikku. ja mis puudutab nüüd eh, paindlikku turvalisust, see on täiesti tõsi, see, mis te ütlete. paljud lõunariigid leiavad, et eh, et see tähendab seda, et on võimalik kergesti tööle võtta ja kergesti vallandada. Taanis see nii ei ole. see tähendab seda, et osaosalised on nii äh, tööandjad kui töövõtjad, valitsus ei ole see, kes otsustab, mida paindlik turvalisus tähendab ja sellepärast see nii hästi ka toimib Taanis. ja arvan, et väga oluline on koguda kokku äh, asjast huvitatud osapooled ja ka parlamendiliikmed arutaks omavahel äh, seda, kuidas nad sooviks seda asja tulevikus näha, reforme tõepoolest tuleb läbi viia, kuid Eh, need reformid on vajalikud selleks, et olla eh, konkurentsivõimelised, see, et neid ei pea ainult eh, töövõtjad kinni maksma, loomulikult on vaja suuremat paindlikkust tööturul, kuid selleks, et oleks suuremat paindlikkust, peaks arutama, milline, mida, mida tähendab, kuidas oleks võimalik kasutada näiteks ajutisi töökohti, lühikeajalisi töökohti ja nii edasi, väga, mm, eriti just Lõuna-Euroopa riikides samuti peab äh, andma suuremat turvatunnet meie töötajatele. Lõuna-Euroopas võib-olla peaks see tähendama seda, et makstakse kõrgemaid makse, kuid äh, samas oleks ka sellised äh, palgad, mis võimaldaks normaalselt elada, kui ei ole mõtet tööl käia, kui selle palga eest ei saa isegi arveid makstud. ja kui inimene jääb tööst ilma, siis peaks tal olema ikkagi võimalik Eh, edasi elada ja samuti on oluline eh, koolituse eh, küsimus, et inimene saaks teises, teistsuguses sektoris tööle minna. selge on see, et meie poliitika ei saa keskenduda ainult mõningatele valdkondadele. Ačiū, ponia pirmininkė, ir e, e, dėkoju poniai Segol dėl e, išsakytos nuomonės. suur tänu, proua esinaine. tahaksin tänada proua Segolli selle ettekande eest tööhõive küsimustes. ma nõustun teiega, et kõik need kasinusmeetmed on kaasa toonud üsna erinevaid tagajärgi. võib täheldada tööpuuduse suurenemist Euroopa Liidu liikmesriikides, samuti on suurenenud tööealiste inimeste emigratsioon. see on kõik mõttetu kasinuse tulemus. nüüd peame me tegelema jälle majanduskasvu, majanduse turgutamise ning tööhõive turgutamisega. ma nõustun sellega, et paljudel juhtudel vastutavad liikmesriigid teatud tööhõivepoliitika aspektide eest, aga ma jätkaksin äh, ka kaitstud paindlikkuse teemal. ma nõustun, et me saame edendada konkurentsivõimet ja majanduskasvu, kui me suudame saavutada nii paindlikkuse kui ka turvalisuse, aga see ei ole nii igas liikmesriigis. minu kodumaal näiteks koostas valitsus töösuhete liberaliseerimise paketi, sest nad väidavad, et ainult läbi töösuhete liberaliseerimise saame me suurendada oma konkurentsivõimet. näiteks pensionieelikute madalam kaitsetase, mm, naiste väiksem kaitstus. ma arvan, et ametiühingud suhtuksid üsna karmilt sellistesse meetmetesse. kaitstud paindlikkust saab tõesti ka rakendada mm, Taanis või Hollandis, aga teatud riikides, mm, kus sotsiaalne partnerlus ei ole nii tugev, ei läheks see läbi, näiteks Taanis äh, kuulub seitsekümmend protsenti töötavatest inimestest äh, ametiühingutesse. Leedus äh, kuulub umbes üks kaheteistkümnest ametiühingutesse. seega meil on kaitstud paindlikkusega kindlasti probleeme. nüüd miinimumpalga küsimus. paljudes riikides on see küsimus lahendamata vähemalt juba viis aastat ning paljud inimesed, kes saavad miinimumpalka, on langenud alla vaesuspiiri, nad on justkui lõksus. me peame siin tõesti rääkima läbi ekspertidega ning leidma mingisugused ettepanekud Euroopa Parlamendi poolt, mis läbi saaks kehtestada teatud ühised miinimumkriteeriumid miinimumpalga jaoks. suur tänu, proua Schröder! Ähm, aitäh! üritan teha lühidalt. esiteks, rohelised töökohad. jah, meie oma raportis ütleme selgelt, et roheliste töökohtade loomiseks peavad olema olemas vastavad tingimused, see ei puuduta ainult rahastamist Euroopa Sotsiaalfondidest, meil on vaja ka muid tingimusi. Ida-Saksamaal tulenevad sellest äh, uuest Saksamaa olukorrast võib näha, et suur osa uusi rohelisi töökohti kaovad, sest tingimused ei ole sobilikud. teatud ettevõtetes äh, oli palju rohelisi töökohti, aga nüüd nad on hakanud kaduma oma rolli mängivad ka teatud ehitiste erinevad keskkonnasõbralikkuse tasandid, tasemed. ja sealt tulenevad ka paljud uued rohelised töökohad ju. niisiis, ma tahaksin teada, milliseid tingimusi soovad luua ametiühingud roheliste töökohtade jaoks, seda esiteks, teiseks. mitmed kolleegid siin juba mainisid miinimumpalka tulenevalt selle töö, sellest tööhõivepaketist on ametiühingutel tõesti võimalik midagi ette võtta, näiteks korraldada üle-euroopaline kampaania saavutamaks vastuvõetav miinimumpalk. näiteks miinimumpalk peaks olema mingisugune X protsent keskmisest palgast. kas selles plaanis on ka midagi ette võetud, kas on kavas mingisuguseid kampaaniaid korraldada? võib-olla peaksime me, saaksime me ka siin parlamendis selle üle siis järgi mõelda see on minu jaoks oluline, sest mind, mind häirib suuresti see, et Kreekas näiteks räägitakse sellest teemast negatiivsest aspektist lähtudes on pettumust valmistav, et Euroopas eriti palju selle peale ei mõelda, mis selles valdkonnas Kreekas on juhtunud. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, äh, proua Markin. proua Rati, tahaksin ka tervitada proua Segolli väga meeldiv on, et ta siia tuli ning alati on väga hu-, huvitav kuulata seda, mis tal öelda on seekord aga olen ma temast mõneti teistsugusel arvamusel. ma ei ole nii optimistlikult meelestatud nagu tema komisjoni dokumendi suhtes. komisjoni dokumendis on sisse kirjutatud sanktsioonid ning selliseid negatiivseid asju alati ka rakendatakse ju ellu. positiivsemad aspektid aga komisjoni dokum-, dokumendis mis mõjutaks äh, positiivselt, mõjuks positiivselt ka tööhõivele ne,, nemad jäävadki dokumentidesse ning reaalses elus neid ellu ei rakendata. mul on paar küsimust, kõigepealt korralikud töökohad. sellest räägitakse kõikides meie komisjoni selle valdkonna dokumentides, mina olen siin töötanud umbes kolm aastat ja tuleb tunnistada, et nüüd on neid korralikke töökohti palju raskem leida kui varem. loomulikult me mõistame, miks äh, see nende samadel põhjustel, mida te juba mainisite, kui te rääkisite normaalsest sissetulekust. millest aga, millest aga koos, koosnevad need korralikud töökohad, millised on selle tingimused, kas seda on võimalik defineerida? teiseks, teie seisukoht komisjoni dokumendi suhtes, kas see on ühehäälne Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni liikmete hulgas või mitte. see on minu jaoks oluline, sest nagu härra Serkas ütles varem, on hakanud tekkima lõhe põhja ja lõuna vahel ning sealt võib tulla, tuleneda ka lõhe ametiühingute see hulgas ma arvan, et ametiühingud peavad jääma ühtseks, see on ääretult tähtis, sest nemad kaitsevad töötavaid inimesi üle Euroopa. lõpetuseks rohelised töökohad. ennem selliste töökohtade loomist peaks me minu arvates kõigepealt kaitsma traditsioonilisi töökohti, sest need traditsioonilised töökohad kaasavad suurt hulka inimesi. ja kui me soovime rohelisi töökohti, siis on meil vaja nendeks ka investeeringuid. investeeringute jaoks on meil vaja aga raha, raha meil aga ei ole. seega väga tore on sellest rääkida aga tundub justkui, et me räägime sellest nagu seistes Itaalias maavärina käes. suur tänu! Euh, Madame Markin, puis... proua Markin ja siis härra Tarden. aitäh. tere päevast, proua Segol. mul on paar kommentaari ja paar küsimust. kõigepealt te ütlesite, et see pakett ei saa olla tõhus, kui ta käib käsikäes kasinusega. mina olen pärit Iirimaalt, kus me üritame mõlemat saavutada praegusel hetkel ning meie olukord on üsna keeruline sest meie võlg järgmisel aastal SKT-st ulatub saja kolmekümnele protsendile ning see on vä-, väga mitte jätkusuutlik, me üritame lihtsalt kuidagi riiki elus hoida. niisiis, me peame leidma mingisuguse mehhanismi, mis läbi me saame jätkata turgudelt laenamist normaalsetel tingimustel, aga samal ajal luua ka uusi töökohti. minu küsimus oleks, ma arvan, et riiklikul tasandil me ju valime endale valitsused, et nad teeksid valikuid, kuidas kulutada raha. võib küll öö, ähm, tegeleda teatud määral kasinusega, aga tuleb mõelda ka, millistes valdkondades näiteks võib ju äh, teha eelarvekärpeid äh, või, või vähendada näiteks teen-, riigi poolt pakutavaid teenuseid. Äh, meil on tarvis paindlikkust äh, ning äh, ma sooviksin teada, mida teie sellest arvate, kuidas oleks võimalik mõlemat saavutada? samas nõustun teiega ka täiesti selles, et me rõhutame liigselt pakkumise, mitte nõudluse poolt. nüüd kaitstud paindlikkus, te mainisite mõningaid riike positiivseid, mõningaid negatiivses võtmes, te mainisite sotsiaalset dialoogi ka Kreekas ja Itaalias näiteks, jah, see on väga oluline. aga äh, kas teie arvates on teistest riikidest ka näiteid selle kohta, et see kaitstud paindlikkus tegelikult ei toimi ning kas te tooksite mõningad lisanäited selle sotsiaaldialoogi kõrval, mis ma nõustun, on väga oluline. siis see ühine konsolideeritud maksu, tulumaksubaas, ettevõtete tulumaksubaas, mina teiega nõus ei ole, mitte üllatuslikult. mina olen pärit väikesest riigist ning suur osa sellest, nendest ettevõtte tulumaksust tegelikult läheb ju teistesse suurematesse majandustesse ning Iirimaa majandus sellega kaotaks. aga ma arvan, et sellest võime me rääkida kunagi hiljem. veel paar kommentaari. Te ütlesite, et rahandusministrid on selle arutelu üle võtnud, jah, teil on täiesti õigus, üks põhjuseid, miks ma toetasin Lissaboni lepingut, oli artikkel üheksa, praegusel ajal loomulikult seda sotsiaalklauslit täiesti eiratakse ning see tasakaal on täiesti kadunud ning ma arvan, et meie siin parlamendis peaksime mängima suuremat rolli selle tasakaalu tagasitoomiseks. veel üks asi. kas te olete jõudnud ka seisukohale selle fiskaallepingu suhtes ning selles suhtes, kuidas iirlased peaksid selle üle hääletama? Hmm, Frederik Darden ja siis härra Benin. suur tänu teile, teile, proua eh, peasekretär, teie visiidi eest ja teie sõnavõtu eest ma arvan, et tööhõive küsimus, eh, tööhõivepakett on väga suur võimalus, väga hea, et komisjon selle esitas. ma toetan enamusest teie seisukohtadest ja toetan ka teie arvamusi muudatusettepanekute kohta. ma tahtsin esitada paar küsimust, te ütlesite, et et brutaalsed kärped eh, on tööhõive vastased ja et tuleb arendada sotsiaalset dialoogi, eriti puudutab see Euroopa fondide kasutamist äh, kohandusfondi, sotsiaalfondi või muud sellist, samuti eh, seda temaatikat ei tohiks jätta rahandusministrile, vaid sellega peaks tegelema ka sotsiaal- ja tööküsimuste ministrid. Eh, ma olen teiega paljudes aspektides nõus, samas ma olen pisut üllatunud ametiühingute konföderatsiooni seisukohta, miinimumpalkade üle. tundub, et te olete pisut kõhklevad äh, selle ettepaneku osas, minu jaoks on see äärmiselt positiivne, et komisjon räägib miinimumpalkadest. kui te ütlete, et see ei tohi asendada palgaläbirääkimisi, et see on äh, Äh, kui te ütlete, et see riik, on riiklik küsimus, see mind pisut häirib ning te ütlete, et äh, peame võitlema äh, vaesuse vastu ja et miinimumsissetulek ja miinimumpalk on kaks ise asja. nii et minu meelest on väga oluline äh, et äh, oleks olemas miinimumpalk, ma sooviksin teada, millised on teie mured äh, sellega seoses, miks te suhtute jahedalt ning äh, teine puudutab palkade indekseerimist, nagu te teate, arutatakse seda asja väga tõsiselt praegu Belgias ja mul on väga hea meel, kui te ütlete, me peame toetama tõelist palkade äh, kasvu, mis stimuleeriks ka majanduskasvu, kas te ei arva, et palkade indekseerimine võiks sellele kaasa aidata ja et seda peaks toetama kõiki, kogu Euroopas täna si? suur tänu, härra Pignon ja siis ma esitan ise ka, ka kaks küsimust. ma vabandan kaheteise sõnasoovi ja ees, aga me oleme ajakavast juba väga maas. Home in on one particular issue um, and that's, um, that, that's creating some extra demand in the economy. Um, and we have uh... meil on vaja luua uut nõudlust meie majanduses, muidu meil tekib oht, kus me loome siin sellise vale dihhotoomia kasinuse ja majanduskasvu vahel. mõningad riigid, nagu näiteks minu kodumaa, neil ei olegi valikut äh, oma pikaajalises programm, töö, tegevuskavas ka kasinusega tegeleda. meie intressimaksed moodustavad juba umbes kaheksa protsenti SKT-st ning nii me edasi minna ju ei saa. probleem on siis seega nõudluse loomine majanduses ja see ei ole nii lihtne. me peame tegelema sihi, sihtpäraselt ning kõik võimalused meie käsutuses ei ole. ainult paaril liikmesriigil on teatud äh, äh, stimuleerivate äh, eelarvemeetmete võimalus, teised peavad kuidagi teisiti hakkama saama. seega, ning leidma mingisugused alternatiivid. loomulikult raha juurdetrükkimine on üks võimalus, meie ise Ühendkuningriigis oleme seda kasutanud ja Euroopa Keskpanki teeb seda, kuigi reeglid seda keelavad. ma tervitan ne nende tegevust tegelikult aga jah, raha, raha juurdetrükkimine pikemas perspektiivis tekitab inflatsiooni, kuid öö, lühemas perspektiivis deflatsiooni ohtu silmas pidades on see mõttekas. aga peale raha juurdetrükkimist ning eelarve stimuleerivaid meetmeid, mis on öö, praegu välistatud, tuleb tõesti mõelda ka struktuursete reformide öö, üle ning selle üle, et võib-olla meie kulutused tuleks üle kanda valdkondadesse, mis looksid suuremat nõudlust. kui valitsused hakkaksid kulutusi üle kandma ja ning meie valitsus on seda mõneti teinud äh, rohelise sektori äh, suunas, äh, mis aitab kaasa ka roheliste töökohtade loomisele, siis jääb raha vähemaks ju teistes valdkondades. ning see tekitab uusi probleeme. seega väga kiiresti nõudlust ei ole võimalik tekitada samas äh, tuleb ju tunnistada ka, et tõesti efektiivsed meetmed pikemas perspektiivis kaks, kaks kuni kolm aastat äh, ei toimi üldse. siin räägitakse majanduskasvu ka äh, plaanidest, aga keegi eriti ei ütle, mida see, need plaanid tähendama peaks, me ei saa ju rohkem laenata juurde. seega, millised alternatiivid te näete, ma mainisin mõningaid alternatiive, võib arvestada ka näiteks mingisuguseid maksu, reforme, leevendamaks eelkõige madala sissetulekuga inimeste olukorda. niisiis, millised oleks tõesti tõhusad meetmed nõudluse suurendamiseks, ilma et sellel, nendel meetmetel oleks väga negatiivsed tagajärjed? suur tänu. Te ei ole, teile ei esitatud sugugi piisavalt küsimusi ja ma esitan kaks juurde kõigepealt äh, ma sooviksin teada seda, kas teil on juba äh, riigipõhiste soovituste kohta, mille komisjon avaldas täna hommikul. ma tean, et teil ei olnud erinevalt minust aega kõiki detailid läbi lugeda, kuid äh, võib-olla teil on üldarvamus selle kohta, mida, mm, on teil midagi öelda selle kohta poliiti-, majanduspoliitika ümberorienteerumise kohta ja teine küsimus puudutab äh, makromajanduslikku dialoogi. Euroopa majandusjuhtimise semester ja Euroopa semester, äh, semestri raames on see väga oluline küsimus, ma arvan, et äh, praegusel hetkel on see arutelu täiesti formaalne, öeldakse, et me teeme ja me räägime, aga see on ka kõik, tegelikku makromajanduslikku dialoogi ei toimu, ometi meil on seda vaja Euroopa Parlamenti ei ole kunagi isegi vaatlejana kohale kutsutud neile aruteludele. kas teil on selgeid arvamusi selle kohta, mida me peaksime küsima? Eh, oleks hea, kui te aeg-ajalt käiks meid siit vaatamas, et, eh, et eh, te oskaks meile oma ettepaneku teha makromajandusliku dialoogi kohta, sest äh, nüüd, kus äh, me teame, et rahandus äh, ja äh, tööhõiveministrid on selle küsimusega otseselt seotud, aitäh, teil on veerand tundi vastamiseks. Oui, merci. suur tänu, ma loodan, et ma olen ülesannete kõrgusel ja see ei ole ometi lihtne. ma ei hakka nüüd igale sõnavõtjale eraldi vastama, vaid ma vastan kõige olulisematele punktidele küsimuste hulgast, mis mulle äh, esitati. kõigepealt ei ole eriarvamusi kon-, Euroopa Ametiühingute eh, Konföderatsioonis selle kohta, kuidas eh, praegusele kriisile eh, reageerida. ning eriti ma tõstaks esile üksmeelsust, üksmeelt riikide vahel mis on kõige paremini esindatud meie konföderatsioonis, näiteks Saksamaa ja, ja samuti ka nende riikide vahel, mis on vähem esindatud, eh, mida on tabanud praegu kärpepoliitika. meil on sama seisukoht, me leiame, et kõik, et see praegune poliitika on meid ummiktänavasse viinud ja me teeme ühiseid ettepanekuid teine mõte, mille sooviksin välja öelda, et see dokument, mis mul on olemas, mida teil veel ei ole, see ei ole veel meie juhatuse eest läbi käinud, see, juhatus näeb seda järgmisel nädalal, ma ei hakka seda äh, veel ähm, levitama, kuigi ma arvan, et ta on piisavalt hästi ette valmistatud see dokument on avalikult kättesaadav alles järgmisest nädalast ja meie jaoks on oluline ametiühingu solidaarsuse reeglitest kinnipidamine. teine otsene küsimus, mis mulle esitati korduvalt, puudutab miinimumpalka, mitte miinimumsissetulekut, vaid miinimumpalka mm miks te tundsite, et äh, ma olin kõhkleval seisukohal? Euroopas äh, on äh, e-, erinevaid lähenemisi miinimumpalgale, on riike, kus miinimumpalga küsimus ületab läheb kaugemale kui sotsiaalpartnerite vastutusala ja nende võimalus äh, palkade osas kokku leppida. kui need riigid äh, suudavad töötajaid kaitsta ja läbirääkimiste abil oma töötajaid, siis nad peavad seda tegema. kuid äh, samas neis riikides, kus see on vajalik, peaks miinimumpalk tõusma. Te e, palusite protsente. võin teile öelda, et e, ilma, et nüüd oleks otseseid e, otsuseid langetanud, on meil Euroopa Nõukogu arutelu selle üle, mis on äh, kvaliteetne töökoht, äh, et äh, miinimumpalk peaks olema viiskümmend protsenti keskmisest palgast. kas ta peaks olema viiskümmend või kuuskümmend protsenti keskmisest palgast? Need on siis sellised arvud, millega praegu tegeleb Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu ning see peaks võimaldama neil riikidel, kus miinimumpalk on väga madal, see peaks võimaldama neil äh, edasi liikuda. nii et äh, me ei kahtle selles, et miinimumpalk on positiivne nendes riikides, kus ametiühingud seda toetavad, kuid äh, samas on kõhklusi selles osas, kui miinimumpalk seal, kus miinimumpalka reguleeritakse teistmoodi ja kus äh, käib kogu protsess ainult läbirääkimiste abil. ma sooviksin ühtlasi rõhutada seda, et selles küsimuses on meie jaoks selge, et äh, oleks vaja ettevalmistust, äh, konsulteerimisprotsessi eh, eh, ametiühingutega. mis nüüd puudutab Eh, eh, paindlikku turvalisust, ma ei tahaks selle küsimuse juurde tagasi tulla, ma rõhutaksin siin seda, et eh, selge on see, et kui on olemas tööturvalisus ja turu- ja on ka garantiid, et töötajate jaoks on väga lihtne rääkida paindlikust turvalisusest. ma tean, et ka Taanis on praegusel hetkel probleeme, kuid vähem kui mujal enamus riikides on probleeme palju rohkem. Öelda toet-, tööt-, rääkida töötajale toendlikust turvalisustest, et kui ta teab, et teda on võimalik vallandada kaheksa päeva jooksul, ilma et tal äh, sissetulekuid oleks, see ei ole tõsiseltvõetav. meie seisukoht on see, et äh, selline lähenemine, mis võib olla positiivne teatud riikides, Eh, võib osutuda väga ühepoolseteks eh, teistes riikides ning eh, see võib viia selleni, et oleks mõistlikum rääkida aktiivsest tööturupoliitikast vahenditega, mis on selleks spetsiaalselt ette nähtud. ja mis nüüd puudutab kõiki neid küsimusi, mis puudutasid majanduskasvu ja kärpepoliitikaid, siis äh, ole, rääkigem selgelt Eh, ametiühingute ah-, konföderatsioon ütleb selgelt, et eh, meil on vaja eh, tasakaalustatud riigieelarvet. meil ei ole sellega vähematki probleeme, kuid küsimus on selles, kuidas oleks seda võimalik teha, kuidas oleks võimalik riigivõlda lühikese aja jooksul vähendada. meie meelest ei ole seda võimalik lühikese aja jooksul vähendada minu meelest äh, on vaja teha paus praeguses kokkuhoiupoliitikas, äh, mis ainult suurendavad äh, riigivõlga, vaadake, mis toimub Kreekas või Hispaanias. et kokkuvõttes see kärpepoliitika ainult suurendab riigivõlga, meil on vaja anda uus võimalus majanduskasvule. meie meelest on ajastus väga tähtis küsimus. Öelgem ka seda, et ja ma kordan seda tihti, et palju raskem eh, on taastada riigi majanduslik tasakaal kui eelarve tasakaal ja palju ohtlikum on riigi jaoks eh, rünnata oma sotsiaalset tasakaalu, see on väga ohtlik ja seda on väga raske tagasi saada. ja eh, mõnes riigis on äh, sellest ka juba aru saadud. nüüd äh, küsimus, äh, mis mulle esitati. Iiri esindaja poolt. ametiühingute konföderatsioon on avalikult öelnud, et me oleme eelarve kokkuleppe vastu, me leiame, et see on kasutu ja ta ei täida oma eesmärke. me sooviksime teada äh, millised on iirlaste suurimad raskused, me sooviksime teada, eh, millised on eh, Iiri eh, Ametiühingute Konföderatsiooni arvamus, sest selle liikmed on tõesti nagu kahe heinakuhja vahel, ühel puhul öeldakse neile, kui te ei aktsepteeri seda lepet, siis te ei saa mm, fondidest mingisugust toetust, mis siis saab. teised ütlevad, et äh, sellest lepi, leppest ei ole mingisugust kasu. nii et äh, ei ole minu kavatsus ega, ega soov sekkuda äh, riiklike ametiühingute otsustesse, ma respekteerin täielikult meie Iiri kolleegidele raskusi ja probleeme selles valdkonnas seoses referendumiga mis puudutab majanduskasvu stimuleerimist, siis eh, oleme me sellest eh, väga palju rääkinud Euroopa fondide kasutamisest, vajadusest eh, sotsiaalset dialoogi edasi arendada, millest ma tahaks veel rääkida, kuid mul pole aega, kuid rääkigem tõsiselt, kas äh, väljaspool Euroopa kohustusi ja väljaspool Euroopa Keskpanga kohustusi, kas me võiks tõepoolest luua, tekitada piisavat usaldust Euroopa ühisraha vastu, et garanteerida investeeringuid. mulle tundub, et praegusel hetkel, minu meelest vastus on praegusel hetkel ei, ei ja meie jaoks, iga eraldi jaoks, igaühe jaoks on äh, miljon eurot väga palju, kuid me tööhõive probleeme me mõne miljoni euroga ei lahenda. meil oleks vaja globaalset nägemust sellest asjast. me peaksime tegutsema väga otsustavalt, et äh, et Euroopa praegusest ummiktänavast välja saada Alejandro, ma ei öelnud midagi restruktu-, ümberstruktureerimisest, nagu te teate, eh, meie konföderatsioon eh, on ammu toetanud õigusliku raamistiku ümberstruktureerimise valdkonnas. see on tähtis. kõikides küsimustes, mis puudutavad ümberstruktureerimist, uusi töökohti ja nii edasi, on eh, vaja toetada loomulikult haridust ja koolitust, elukestvat koolitust. seda on võimalik ainult teha siis, kui on olemas rahastusvõimalus ja see peab olema üsnagi, äh, üsnagi äh, suur, mida Euroopa tasandil ei ole olemas, mis puudutab spetsiifilisi soovitusi riigipõhiselt, siis ma eelistan praegu selle kohta mitte midagi öelda, sest mul ei ole tänase päeva jooksul olnud äh, võimalust äh, rääkida äh, nende majandusekspertidega, kes võiks mind nõustuda selles valdkonnas, kuid ma üritan tule, lähemas tulevikus vastata. mis puudutab maja, makromajanduslikku arutelu, siis see on siiani tõesti üsna formaalne olnud. ma arvan, et ta peaks edasi kestma, selline arutelu on vajalik ja meie panus sellele, sellesse dialoogi peaks olema arutelude pidamine sotsiaalpartnerite vahel, eh, samuti ministrite, eh, finants- ja, ja tööhõiveministrite vahel ja oleks vajalik, et meie sotsiaalpartnerid saaks osaleda kõikides eh, menetlustes, mis puudutavad hoiatusmehhanisme sügav- ja sügavamaid ana-, riigipõhiseid analüüse. ainult siis, kui see dialoog toimib, on võimalik midagi muuta ja e, e, poliitikaga pisut e, toimivamaks ja tulemuslikumaks muuta. ma ei tea, kui palju mul veel aega on mis puudutab rohelisi töökohti, eh, siin esitati selleteemaline küsimus, on vaja mm, suuri investeeringuid, oleme selles suunas survet avaldanud, kuid eh, seda peab tulevikus edasi tegema. see puudutab jätkusuutlike energiate kasutusele võtmist, eh, samuti ka energiatranspordi küsimust Euroopa liikmesriikide vahel Eh, ja Euroopa transpordi, eh, energiatranspordi riikidest, kus sellised energialiigid on eh, paremini kättesaadavad, kuid need suured investeeringud, suured projektid ei ole meie jaoks kättesaadavad muidu, kui me, me, on meie kättesaadavad ainult teatud makromajanduslikes tingimustes, mida ei ole veel saavutatud. ning kõigis küsimustes, mis puudutavad sotsiaalset dialoogi, siis kõik leiavad, et see on vajalik. väga raske on leida ka teoreetiliselt inimesi, kes ei leia, et see dialoog on vajalik, kuid äh, reaalsus äh, on teistsugune. ma tean, mis toimub Leedus sotsiaalse dialoogiga ja seda mitte ainult Leedus. kui minu Hispaania kolleegid räägivad sellest, et Nad äh, rääkisid tööandjatega, tegid kokkuleppe tööandjatega, mille äh, kohe praktiliselt tühistas valitsuse poolt vastu võetud otsused. Äh, nii et põhimõtteliselt see on täielik tühikäik, selline sotsiaal, sotsiaalne dialoog. seda dialoogi peab toetama, aitama ja see peaks olema mida enamat kui tühi sõnakõlks. mis puudutab indekseerimist, siis me teame, milline roll on indekseerimisel Belgias. me teame, kui suurel määral aitab see reaalselt palkadel ähm, säilitada, kui ta, ärge paluge, et ma äh, liialt äh, suure tööpõllu ette võtaks, äh, palkade indekseerimine võiks olla huvitav, kuid Euroopa tasandil võib see olukord suhtuda väga keeruliseks, kuid belglased ja need, kes teised, kes indekseerivad palku, me kindlasti eh, toetame seda, eh, toetame seda. suur, ma ei tea, kas ma kõigile küsimustele vastasin, suur tänu teile. Eh, ma sain aru, et see oli nüüd teie lõplik vastus. ma mõistan, kui raske oli vastata nii paljudele küsimustele, kuid see, meil oli siiski võimalik väga huvitav arutelu maha pidada, eh, mis on väga huvitav ja väga oluline ka ülejäänud eh, tegevuste edasiarendamiseks ja loodetavasti on meil võimalik teie kaastöötajatega erinevate küsimuste juurde tagasi tulla. suur tänu teie külastuse eest ja kohtume peatselt jälle! Euh, kallid kolleegid, enne kui äh, volinik äh, meieni jõuab, tahaksin ma alustada arutelu päevakorrapunkti üksteist üle. me peatame selle arutelu, kui volinik kohale jõuab ja jätkame arutelu, eh, kui ta on lahkunud. see on suuline küsimus ja kaks, kahe, kaks resolutsiooni töövõimaluste rohke majanduse taastumise kohta. me rääkisime sellest ka Ametiühingu Konföderatsiooni peasekretäriga ning volinik Andur esitab meile eh, komisjoni ettepanekud. mis puudutab nüüd suulist küsimust, siis esitati neli muudatusettepanekut ja minu põhiline ettepanek Äh, oleks Rahvaparteile, et muudatusettepanek kaks, et me äh, alates kolmandast reast äh, peaks seda eraldi küsimuseks, et selles oleks siis ühesõnaga neli küsimust, millest üks alatkaks tekstist, mida kavatseb konkreetselt teha komisjon selleks, et kuni teksti lõpuni see oleks siis üks spetsiifiline küsimus, mis puudutab rahva muudatusettepanekut üks, see mulle eriti ei meeldi, sest äh, tööhõive probleem, olukord on äh, halvenenud paljudes liikmesriikides. ma arvan, et algtekst äh, vastab rohkem reaalsele olukorrale mis puudutab muudatusettepanekut kolm, siis me võime teine osa on huvitav ehm, ning muudatusettepanek neli tundub mul olevat äh, pisut äh, äh, teise iseloomuga olevat kui need üldised küsimused, mille meie esitame. ei, vabandust, äh, muudatusettepanekut nelja me võime toetada. kas keegi soovib selles osas sõna võtta? kas keegi soovib midagi täpsustada, proua Moha? ei palunud sõna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 sest algtekst euh, esimese küsimuse juures puudutas kõiki, kõike, mis puudutab palku. Teie aga muutsite seda esimest küsimust ja see ei puuduta ainult äh, palkade küsimust, vaid äh, tööpuuduse küsimust, mis on hoopis teine asi. nii et äh, ma arvan, et me võime küsida komisjoni käest nii palgataseme kohta e, ja nõudepõhise, nõudlusepõhise majanduskasvu kohta ja teises osas, nagu teie soovite, e, puudutada tööpuudust, eriti noorte tööpuudust ja struktuurifondide kasutamist.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 ma tõstataksin need küsimused veel koosoleku lõppedes. ning teiste ettepanekute kohta esitati veel seitsekümmend kolm muudatusettepanekut, mille osas te saite üksteist kompromissmuudatusettepanekut minu poolt. mis me peame ootama sekretäriaadi poolt ehm, sekretäriaadi poolt äh, nii-öelda pisut kohendatud muudatusettepanekuid. Äh, pisut kummaline on, et need, olen resolutsiooni autor, aga ma ei ole kompromissmuudatusettepanekute autor, mis puudutab äh, esimest põhjenduspunkti muudatusettepanekuid kaks, kolm ja neli. kõige olulisem on ALDE muudatusettepanek, mis puudutab äh, äh, tööhõive küsimuse äh, viite väljajätmist ning ECR soovib, et võetaks arvesse struktuurilist nõrkust, mis on kaasatud kompromissmuudatusettepanekusse. de regarder. Le deuxième amendement de compromis porte sur euh, järgmine muudatusettepanekut äh, puudutab muudatusettepaneku kakskümmend kakskümmend üks, see ei ähm, tohiks tekitada probleeme. järgmine kompromiss puudutab muudatusettepanekut äh, kakskümmend kuus kuni kakskümmend üheksa. kõik äh, fraktsioonid, välja arvatud äh, sotsialistid, toetavad neid ning see puudutab äh, tööjõu maksustamist. ja mis puudutab kompromissmuudatusettepanekut neli, siis see katab muudatusettepanekuid kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ning see eh, räägib siis eh, ähm, eh, ühesõnaga ähm, katkestame praegu kompromissmuudatusettepanekute arutelu, me rääkisime võimendusmehhanismist ja kui te soovite, siis räägime sellest homme. härra volinik, tere tulemast meie komisjoni koosolekule annan teile kohe sõna, et äh, te saaks rääkida äh, pensionite valgest raamatust. et, et äh, luua piisavatest pensionite strateegia. komisjon võttis selle vastu juba kuueteistkümnendal veebruaril, teil on sõna. Thank you very much, good afternoon uh,, Andre suur tänu, äh, daamid ja härrad, austatud komisjoni liikmed. ma olen väga tänulik selle võimaluse eest äh, tulla siia komisjoni ette ning esitada lühidalt pensionide teemalist valget raamatut ning äh, loomulikult oma ettekande lõpus ootan ka teie küsimusi. kõigepealt selleks, et parlamendi ametliku, teie arvamus on oluline selleks, et parlamendi avaliku seisukohta teada saada. nagu te teate, siis äh, komisjon on esitlenud kuueteistkümnendal veebruaril valget raamatut. Äh, komisjoni eesmärk on toetada liikmesriike selleks, et äh, töötada koos ning seista silmitsi väljakutsetele, väljakutsetega, mis pensionisüsteeme täna äh, mis pensionisüsteemide ees on ning piisavat sotsiaalset kaitset kodanikele tagada. kõigepealt, enne kui ma valge raamatu juurde lähen, siis äh, ma tahaksin rääkida sellest, mikspärast pensionid on niivõrd olulised, millised on väljakutsed pensioniküsimuste ees ning mis on meie valget raamatut ka mõjutanud. täna on pensionid äh, umbes kahekümne viiele protsendile Euroopa Liidu inimestest äh, peamiseks sissetulekuks ning äh, noorte jaoks on need nende elu hilisemas äh, eas olulised. nii et me ei räägi siin pensionist äh, kui vaesusevastasest võitlusest, vaid ka sellest, et pension tagab väär, väärikat elustandardit hilisemas eas. aga see ei ole mitte odav. üksteist koma kolm protsenti SKT-st keskmiselt kulutati kahe tuhande kümnendal aastal ähm, pensionite peale ning arvatavasti on SKT-st kolmteist protsenti kulub sellele aastani kaks tuhat kuuskümmend. seda väidab kahe tuhande kaheteistkümnenda aastal avaldatud uuring. pensionid on suure surve all, kuna inimeste eluiga pikeneb ning sündimus on vähenenud. tööealine elanikkond Euroopa Liidus kuivab kokku, kuna äh, beebibuumi põlvkond äh, jääb pensionile. kahe tuhande kümne, kahekümnendal aastal on kuuekümneaastaste ja vanemate inimeste arv kasvanud kahekümne miljonini äh, ning äh, töötajaid jääb aina vähemaks. vananemise raport viitab majanduslikule ning eelarve mõjule, mida vananemine tekitab ning on väga kurb lugemismaterjal. vanemaid inimesi on rohkem ja tööealisi inimesi vähem ning see kokkuvõttes tähendab seda, et pensioneid riigid endale lihtsalt lubada ei saa, kui me mingisugust pensionireformi ette ei võta. selle väljakutsega tegelemine on aina raskem, raskemaks muudab see majanduskriis eh, ning eelarvete pingeline seis ja töökohtade vähenemine. me oleme näinud ka seda, et pensionid ei ole mitte ainult selleks olulised, et tagada pensioniinimeste piisav sissetulek, vaid ka avaliku sektori rahastamisele ning finantsturgudele on pensionid olulised. pensionite üle otsustavad liikmesriigid, aga samas on pensioniküsimus Euroopa Liidu ühine mureküsimus aina rohkem ning Euroopa Liit peab siin mängima oma täielikku rolli sellel taustal avale, avaldasime me äh, rohelise raamatu Euroopa pensionisüsteemide kohta äh, juulis kaks tuhat kümme. see roheline raamat äh, sai alguseks arutelule, kuidas Euroopa Liidu tasand saab liikmesriike toetada selleks, et piisavat pensionikaitset oma kodanikele tagada. ning see raamat tõstatas ka väga olulisi küsimusi, sealhulgas äh, näiteks äh, tööelu ja pensionil viibimise aja tasakaal ning äh, täiendavate pensionite roll. Äh, mulle meeldis konsultatsiooniringi tulemus, kuna arutelud tekitasid väga palju huvi, küsimusi, parlament panustas sellesse, erinevad komisjonid selles kojas, sealhulgas ka tööhõivekomisjon. konsultatsioon andis meile väga hea tõendite baasi, et edasi tegutseda. üldiselt äh, tervitati holistilist lähenemist pensioniteemadele, mm, mis Rohelises raamatus ka kajastatud sai. Äh, me võtsime arvesse kõiki äh, pensionite aspekte, turu aspekte, raha küsimusi ning majanduslikke küsimusi Äh, tunnustasime seal sünergiaid äh, ning äh, erinevate sektorite omavahelist koostööst. ning avalikust konsultatsioonist saime me teada seda, et pensioniiga on vaja tõsta see on seotud otseselt Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, mis keskendub tööhõive kasvule ning ka pensionitele ning kuidas pension mõjutab tööhõive määra ja avalikke eelarveid. kaks tuhat kaksteist eh, aasta Euroopa semester eh, tegid liikmesriigid konkreetseid ettepanekuid, eh, kuusteist liikmesriiki täpsemalt pensioni, pensionisüsteemi reformiks iga-aastane majanduskasvu uuring kaks tuhat kaksteist kutsub liikmesriike üles viima pensioniea vastavusse inimeste Eh, elueaga, eh, piirata varakult pensionile jäämist, eh, toetada inimeste pikemat karjääriteed, võrdsustada meeste ja vahe, naistevaheliste pensioniiga ning luua erapensionite skeemid. täna me näeme, et pensionireformid on väga olulised, seitseteist liikmesriiki on pensionireformiks soovitusi saanud. meie valges, valges raamatus on kirjas kõik see, millele roheline raamat aluse äh, lõi, aga samas on meie valge raamat ka kooskõlas Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ning iga-aastase kasvu äh, uuringuga valge raamat rõhutab, et hoolimata sellest, et vananik, ela, elanikkond vananeb, on pensionisüsteemid äh, saavad pensionisüsteemid sellegipoolest äh, toimida, kuidas? Äh, inimeste tööiga tuleb pikendada ning äh, me peame aru saama sellest, et inimesed elavad lihtsalt kauem kui varem. loomulikult tööea pikendamine tähendab ka seda, et inimesed peavad olema hõivatavad kauem Äh, ning äh, samuti tuleb silmas pidada tööturu jätkusuutlikkust. üks võimalus, äh, kuidas tagada, et pensionisüsteemid on tasakaalus, on see, et töötamise aega tuleb kasvatada, kuidas elukestva õppega, parema tööohutusega töökohal, aktiivset vananemist tuleb toetada ning töötingimused tuleb seada vastavaks vanusele kõikidele töötajatele samuti tuleb kõikide töötajate ja tööandjate suhtumist muuta äh, pensionieasse. Need kõik on võtmetähtsusega faktorid. ma tahaksin rõhutada, et Valge Raamat kutsub üles liikmesriike äh, äh, tunnustama ja aru saama sellest, et inimeste tervislik seisukord äh, kuuekümneaastaselt ja hiljem äh, on halvem äh, nendele inimestele, kes alustasid äh, oma karjääri varem. Euroopa Liidu aktiivse vananemise ning põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta on andnud meile võimaluse jagada parimaid praktikaid ning rõhutada häid poliitikaid, mis võimaldavad inimestel aktiivselt tööturul olla kaasatud kauem Äh, samuti on väga suured erisused tööhõive määras äh, vanemate inimeste hulgas Euroopas. Äh, see tähendab seda, et väga palju on ära teha selleks, et töötajate inimeste ja tööturul mitteaktiivsete tasakaalu taastada. meil on vaja tööhõivet kogu vanusegruppide lõikes kasvatada Euroopas, et pensionäride ja töötavate inimeste vahelist tasakaalu säilitada Mm, see tähendab, et väga palju erinevaid poliitikaid on selleks vaja. näiteks on vaja paremini toetada erinevaid inimesi, eriti just naisi, selleks, et nad saaksid äh, oma töö ja pereelu mm, aspekte tasakaalustada. Äh, tööturult nõutakse uute töökohtade loomist, äh, noortele on vaja tagada tööhõive ning tööpuudust on vaja minimeerida kõikide vanusegruppide raames kõikidel nendel inimestel, kes on, kellel on tervist ja tahtmist töötada, peavad seda ka teha saama. palju muudatusi on juba sisse äh, viidud. Ähm, ning äh, äh, inimesed, kui töötavad kauem, teenivad nad ka rohkem pensionit, aga samas saavad inimesed ka erapensioniskeemide läbi rohkem raha kõrvale panna vanaduseks oluline on ka lisapensionite või erapensionite turvalisuse tagamine. ka äh, tööturul liiguvad töötajad, äh, kes ühest liikmesriigist teise liiguvad, äh, peavad saama tagatud korralike pensioniskeemidega, sest eraskeemidest nad tavaliselt kaotavad. nagu te teate, on tehtud ettepanek selleks, et toetada lahenduse leidmist miinimumstandardite loomiseks pensioniskeemides. ning me töötame koostöös Euroopa Parlamendiga ja nõukoguga, et neid eesmärke täita. komisjon tegi juba ühtse turu aktiga selgeks, et komisjon on pühendunud äh, Äh, nendele teemadele kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. me oleme Küprose eesistumise, eelseisva eesistumise ajaks planeerinud äh, pikemaid arutelusid pensionisüsteemide teemadel ja püüame sellega edasi minna juba enne selle aasta lõppu. Äh, tahaksin lõpuks veel mainida veel ühte aspekti, mis puudutab valget raamatut, nimelt soo küsimust. pensionäridest naised on palju suurema tõenäosusega vaesed kui mehed ja see on väga suur mureküsimus, kui me vaatame soolist dimensiooni pensionite küsimuse koha, korral. naised elavad kauem, aga lähevad varem pensionile kui mehed ja seetõttu on neil vähem tõenäoliselt äh, ka erapensioniskeemide kate. nii et äh, tööturu äh, olukorda tuleb vaadata lähemalt, kuidas see soodimensioon rõhutab ja see on meie Valges Raamatus ka ulatuslikult kajastatud. parlament ning mõningad huvirühmad avaldasid konsultatsioonis vaateid, et me ei ole rohelises raamatus soodimensiooni piisavalt kaasanud, seetõttu on see valges raamatus sees. palju on veel teha, aga me oleme väga palju samme ka astunud selleks, et teie arvamusi ka meie valges raamatus kajastada. järgnevad sammud on kakskümmend meedet tuleb ellu viia, mis Valges Raamatus on välja toodud. Äh, väga tugevalt loodame me siin parimate praktikate vahetamisele ning äh, sidusrühmadega koos äh, töötamisele nii et me võtame väga pragmaatilise lähenemise ning töötame tihedalt koos kõikide huvirühmadega selleks, et tagada, et pensionid oleksid jätkusuutlikud, piisavad ning turvalised meie kodanike jaoks. Valges raamatus on toodud välja üks meede, see on pensionide eh, piisavuse raport, mis eh, Sotsiaalkaitsekomisjoniga eh, koostöös praegu kokkupanemisel on. kahekümne esimese juuni ministrite kohtumisel seda ka arutatakse ning see täiendab vananemise raportit, mis just hiljuti avaldati, millest ma ka rääkisin nii et pensionite piisavust ja vananemist tuleks näha äh, kõrvuti. Äh, kokkuvõttes on pensionite eesmärk tagada, et inimestel oleks piisav äh, elatusallikas ka vanemas eas vananevas ühiskonnas. valge raamat näitab meile, kuidas seda süsteemi saaks jätkusuutlikuna hoida ning ma loodan, et te komisjoni meetmeid ka toetate, aitäh! Merci beaucoup, monsieur le commissaire, et merci aussi. suur tänu, härra volinik, suur tänu võtsite arvesse ka meie poolt väljendatud äh, muresid. minu jaoks on väga oluline ka see konsultatsioon, mis toimus rohelise äh, raamatu koostamisel, see puudutab ka pensionite ülekantavust ning annan kõigepealt sõna meie kahele raportöörile. proua Omen Reuten on äh, meie äh, sotsiaal- äh,, tööhõivekomisjoni äh, <clears throat> raportöör ja meil on siin ka majanduskomisjoni raportöör. kõigepealt Omen Reuten. Dank u eh, zeer uh, meneer Andor, uh, mevrouw de voorzitter, collega's. Ik vind dat het witboek een vrij compleet beeld geeft. suur tänu, härra volinik. ma arvan, et see valge raamat annab väga täieliku ülevaate nendest järelmitest, mis, milline saab olukord olema siis, kui me mitte midagi ette täna ei võta kui me tahame jätkusuutlikku ning äh, turvalist pensionisüsteemi kodanikele, siis on vaja süsteemi reformida. meil on terve rida valdkondi, kus reformi vaja on. Äh, volinik ütles äh, täna väga selgelt, et meil on vaja vaadata vananevat elanikkonda ning pidada silmas, et enamatele inimestele tuleb garanteerida pension kui ma vaatan äh, seda dokumenti, siis äh, mulle tundub, et siin on mitmeid erisusi. Äh, komisjon ütleb siin, eriti sellel slaidil, kus on kajastatud liikmesriigid ning näidatud ära, kus, millistes riikides kuuekümne nelja aastased inimesed ikka töötavad, seitsekümmend protsenti kuuekümne nelja aastastest ja vanematest töötavad Rootsis, minu koduriigis on see viiskümmend kolm protsenti viiekümne viie kuni kuuekümne nelja aastastest Belgias näiteks on vastavad protsendid veelgi madalamad. nii et mida vaja teha? lisaks äh, pensionieale ning pensioniea tõstmisele me peame tagama, et rohkematel inimestel, kes tahaksid tööd teha, oleks ka võimalus töökoht saada ja koos liikmesriikidega oleks ilmselt vaja sisse seada Euroopa-ülene instrument selleks, et äh, soovijad ka tööga saaksid see ei tähenda, et ma siin äh, oleksin nõus või oleksin vastu pensioniea tõstmisele, aga äh, aastal kaks tuhat kakskümmend äh, näeme me kindlasti, meie praeguse nõrga sõnastuse puudujääke. nii et see tuleks parandada. tahaksin voliniku arvamust teada ka järgmises küsimuses. nimelt äh, pensionifondide kasutamine me räägime siin äh, rahast, mida pensionisüsteemidesse suunatakse, sellepärast, et paljud pensionifondid teenivad tohutuid kasumeid ja ma loodan, et see kasum suunatakse ka pensionisaajatele lõpuks tagasi. samas eh, ei toeta ma siin suuremaid kapitalinõudmisi, sellepärast et me näeme tervet rida riike, samas on terve rida riike, kes ei suuda pensionisüsteemidesse ise praegu piisavalt investeerida. nii et et eh, pensioniskeemidel tuleb eh, väga oluliselt silma peal hoida, sellepärast et eh, muidu on tulevikus meil suured probleemid. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia rõhutab suuremat paindlikkust, samuti on võimalik näiteks see, ma olen ka aru saanud, et komisjon on korraldanud uuringu selleks, sellest küsimust ei ole võimalik aru saada. Monsieur Thomas Mann, ma härra Thomas Mann. Oimen euh, Reuten a parlé plus de proua Oimen Reuten rääkis üle nelja minuti, nii et härra Thomas Mann, ma annan teile umbes sama palju Äh, kõneaega, aga ülejäänutel on ainult kaks minutit kõneaega. härra Jüri, te olete nimekirjas, Toomas Mann. Äh, suur tänu teile lühidalt. kuulasime ära nüüd härra voliniku ettekande. aga ka volinik Barnier ja teisedki volinikud on rääkinud sellest rohelisest raamatust Ehm, sellele on saadud tuhat seitsesada ehm, kommentaari rohelisele raamat, rohelisele raamatule ning valgele raamatulegi. me peame olema ettevaatlikud oma pensionisüsteemide ümberkujundamises, sest me peame mõtlema, vaatama täpselt, mida siin täpselt rahastatakse, meil on siin ka maksujõuetusega probleeme ning me peame endalt küsima, kas me saame endale lubada neid pensione, kuidas me saame tagada, et äh, me oleme ka maksujõulised. me peame siin ettevaatlikult vaatama, mida me täpselt rahastada saame ning mida mitte. eelmisel aastal koostati dokument Euroopa Ametiühingu konföderatsiooniga meie poolt, aga teiselt poolt Euroopa Ettevõtjate Assotsiatsioon oli hoopi-, hoopis teistsugusel seisukohal sellele ning mainisid samuti seda maksujõulisuse küsimust. kui meil on süsteem, mida me ei suuda enam rahastada, siis tähendab see seda, et ei võida ei tööandjad ega töövõtjad me peame siin olema ettevaatlikud, et me ei looks midagi, mida me enam rahastada ei jõua. me ei taha ju öelda, et inimesed arvaksid, et Euroopa hävitab midagi, mida liik-, selle liikmesriigid on endale loonud. me peame tagama, et me suudame tegutseda ka kõige raskema kriisi ajal. siis see jõustamise küsimus. milline on teise, teie seisukoht äh, selles küsimuses? ning äh, see puudut-, äh, ning mida te arvate ülekandmisest, peab ju olema võimalik, et ühe riigi pensioniõigused peavad olema ülekantavad ka teistesse riikidesse aga ma rõhutan veel kord, me peame maksujõulisuse suhtes eriti ettevaatlikud olema, meil toimusid need taluvustestid juba ning nad näitasid nii mõndagi teatud riikide kohta, suur tänu! Euh, Teil tegelikult oli aega üle kahe minuti, kui te seda soovisite, aga väga meeldiv, et lõpetasite varem. volinik, kas soovite vastata? Uh, um, suur tänu, kuulasin neid küsimusi huviga Ehm, mõningad nendest küsimustest olid tõesti väga olulised, mis puudutasid pensionireforme ning äh, töökohtade loomist näiteks. tuleb ju tagada, et ka kõikidel vanematel inimestel oleks võimalik leida töökoht. Euroopa on ka siinkohal väga mitmekesine, meil on riigid, kus tööhõive määrad on võrdlemisi kõrged, see puudutab ka vanemate inimeste tööhõivet ning käesolev aasta on meil ju aktiivse vananemise aasta Euroopas ja seetõttu peame me eelkõige tegelema ka sellega, mida teatud riikidest, probleemsetes riikides tuleb ette võtta. tegutseda tuleb edasi loomulikult ka riikides, mille olukord on parem, ka seal tuleb tööturgu kaasavamaks muuta, aga meil on ka riike ja tavaliselt on need riigid, kus tööpuuduse määr on väga kõrge, kus tööpuudus on suur ka vanemate inimeste hulgas. loomulikult jätkame me tegevust ka Euroopa aktiivse vananemise aasta raames, kogume veel äh, häid tavasid, kuulame ära riikide kogemused, räägime läbi sidusrühmadega, olgu nad sotsiaalpartnerid või äh, liikmesriikide esindajad ning toimub ka Euroopa konverents, mida mina võõrustan septembri alguses ning üks paneelarutelu seal keskendubki just aktiivsele vananemisele ning töövõimalustele vanadele inimeste jaoks, kus on kohal ka sidusrühmad. nüüd äh, maksujõulisus. Äh, Solvency kaks ja ma mõistan, et see, see on tõsine mure. kolm volinikku, keda see puudutab, olid kaasatud ka rohelise raamatu koostamisse, Olli Rehn, aga eriti ka just eh, Michel Barnier olid sellesse töösse kaasatud. ma ei hakkaks siin väitma, et mina olen lihtsalt sõnumitooja. Mm, samas eh, sellele ainupädevus, alg-, algatuspädevus kuulub Michel Barnier, Barnier'e. samas ma olen kohtunud mitmete sisusrühmadega, märtsis näiteks Berliinis toimus konverents, kus räägiti ka nendest muredest. ja mina jagasin neid muresid ka kolleeg Barnier'ga. küsimus on siin selles, et õigusloomelist algatust valmistatakse praegu väga ettevaatlikult ette ning EIOPA arvamust küsiti ka selleks, et meil oleks tõesti hea alus edasi tegutsemiseks. me ei saa kindlasti siin kopeerida lihtsalt olemasolevaid õigusakte teistest finantssektori valdkondadest ning erapensionite puhul oleks komisjon läbi kukkunud siis, kui meie uued algatused hakkaksid õõnestama muidu hästi toimivaid pensionisüsteeme. me saame, soo-, soovime toetada hästi toimivaid pensionisüsteeme ning me soovime, et meie regulatiivsed jõupingutused oleks tõesti ka legitiimsed ja seda ajal, mil paljud inimesed on, ei, ei usalda eriti erapensionifonde niisiis me peame tagama avaliku sektori pensioni äh, turvalisuse, aga erasektori turvalisuse, pensionite turvalisuse tagamiseks tuleb tarvitusele võtta isegi teistsuguseid meetmeid. Marti peadirektoraat, siseturu peadirektoraat töötab neid meetmeid praegu välja ning me oleme valmis nendes küsimustes ka edasisteks konsultatsioonideks teie ning ka teiste sidusrühmadega siis ülekantavuse küsimus, see on minu vastutusalas, sellest räägitakse ka Valges Raamatus, aga ka teistes dokumentides. oleme alustanud konsultatsioone ka tulevaste nõukogu eesistujatega, nagu ma juba viit-, sellele viitasin. see küsimus on meie jaoks ääretult tähtis. me peame uurima, kuidas nõukogust äh, jõujooned muutuvad, Berliini konverentsil rääkisin ma ka sealse valitsusega väga avameelselt. rääkisime vastutava ministeeriumi esindajatega, tõime välja olulisemad aspektid ning rääkisime ka õiguslikust alusest, mis on viimase läbirääkimiste vooruga võrreldes muutunud. ka seda tuleb arvesse võtta. aga tahaksin siin rõhutada mitte õiguslikku mõõdet, kuigi see, ka see on tähtis, vaid <clears throat> seda, et pärast kriisi peaksime me mõistma paremini tõelist euroopalikku tööturgu, kus oleks suurem liikuvus, sellised riigid nagu Saksamaa soovivad edendada tööliste liikuvust ning seda me saame edendada ainult siis, kui me austame ka töötajate õigusi. kui me saame tagada, et pensioniõigused ei kao, kui keegi töötab kuskil mujal paar-kolm aastat või siis läheb hoopis kolmandasse liikmesriiki või tuleb koju tagasi. me kõik soovime selle kallal tööd teha, et sellest saaks kasu Euroopa majandus ning Euroopa liikmesriikide ühiskonnad. me peame koostööd tegema, et siin midagi saavutada. Eight, eight, three, uh, yes, uh, the last, the third question from kolmas küsimus proua Omen Raitenilt uh, kaheksa, kaheksa, kolm, jah, selle ülevaatamine käib praegu ta on väga varajases faasis praegu, niisiis ma ei laskuks siin üksikasjadesse, aga teavitan teid ka järgmistest edasistest arengutest, sest praegu keskendume eelkõige ülekantavusele. kaheksa, kaheksa, kolm võiks olla ju ka pensionite teise samba ülekantavuse instrumendiks ja sellega tegeleb ju, ju teie amet. tuleb tunnistada, et arutelud tõesti kattuvad nende kahe dokumendi puhul, aga midagi konkreetset mul teile veel praegu öelda ei ole. aga ma teavitan teid tulevikus. Frederik Karden. suur tänu teile, härra volinik kõigepealt suur tänu teie sõnadest. tõsi on see, et ähm, siin on väga palju selliseid teemasid, millest oleme oma komisjonist rääkinud mul on selline tunne, et see valge raamat, äh, hoolimata kõigest, on väga mõjutatud ideoloogilistest suunistest. näiteks äh, räägitakse legaalsest pensionieast äh, ning äh, mul on selline tunne, et äh, see liigub eemale tasakaalustatud lähenemisest, mille saavutas parlamendi roheline raamat. see oli väga hea tasakaalustatud raport ja mina mm, seda äh, tasakaalustatud teie valge raamatu juures ei näe, pensionile minekui ka. enne seda, kui me vägisi üritame pensioniga tõsta, peaks tõstma tööhõivet kõikides äh, äh, kõik, iga, igas eas inimeste jaoks. ning reaalne pensionimineku iga peaks kõigepealt lähenema legaalsele ähm, seaduslikule pensionimineku eale. teiseks, esimese samba küsimus. kõigile solidaarsem ja kõige turvalisem on esimene, teised äh, sambad on äh, olulised, äh, nendega võib tugevdada esimest, nii et tuleb eriti just keskenduda esimesele sambale ning ma ei leia teie ettepanekus uusi ettepanekuid näiteks eelarve kohta, et tugevdada esimest sammast, kui te räägite vajadusest liikuda kolmanda samba suunas, on oluline mitte pöörduda eh, kolmanda samba suunas ja niimoodi nõrgendada esimest, see on kaks teemat, kuigi siin oleks võimalik palju veel rääkida. suur tänu! proua Hirš ja siis härra De Backer. suur tänu, härra volinik. suur tänu ka selle väga tasakaalustatud valge raamatu eest. minu arvates on see dokument äh, palju ausam, kui sageli meie arutelud on. kui me räägime pensionitest, siis me ei peaks rääkima võib-olla inimestest, kes on praegu viie-kuuekümneaastased, võib-olla peaksime arvesse võtma ka inimesi, kes praegu on kahe-kolmekümnendates eluaastates. loomulikult tuleb tagada teatud jätkusuutlikkus ning turvalisus. ma arvan, et aja jooksul tuleks võimaldada ka vanemate inimeste suurem tööhõive. aga me ei saa ju, me peame leppima asjaoluga eelkõige, et tuleb tõsta pensioniga. see ei ole, kuid äh, me peame selgelt selle välja ütlema, et noorematel inimestel oleks võimalik ka kaugema tuleviku plaane teha siis veel üks asi, mis on pensionitega seotud. inimesed, kes on liikuva eluviisiga ning kes oma pensioneid üle kannavad siin me räägime parlamendis kogu aeg tööturgudest ja nii edasi, aga kui teil pensionärina ei ole juurde, samasugust juurdepääsu pensionitele, siis inimesed ei muutu liikuvamaks. me peame seda arvesse võtma, kui me teeme tulevikuplaane. kolmandaks. kolleeg Mann mainis ka seda. vabandust, aga te olete kaks minutit juba ületanud ma vabandan, et ma nii range olen, aga meil on siin palju sõnasoovijaid veel. ja ma sulgen nüüd kõnelejate nimekirja. ka mina tahaksin tänada härra Andorit siin kõnelemast, ma arvan, et pensionid eh, reform on väga delikaatne teema poliitikate jaoks seda põhjusel, et suurem osa meist ei suutnud headel aegadel otsustavaid samme astuda need head ajad olid meie pensionite süsteemi jaoks meeldivad. ma arvan, et paljudes riikides on vaja pensionisüsteemidesse struktuurseid reforme, sest need pandi paika ju siis, kui keskmine eluiga oli kuuskümmend viis, nüüd on see kaheksakümmend viis. ma tervitan suuremat osa teie valge raamatu ettepanekuid. paar lisamõtet minu poolt selle kahe minuti jooksul, mis mul on. paljud liikmesriigid on peaaegu eranditult keskendunud esimese, ühe samba, esimese samba pensionisüsteemidele, mis on minu arvates aegunud. see tuleks muuta turvalisemaks mitte ainult nendele inimestele, kes, kellel on seda vaja, vaid ka nende inimeste jaoks, ähm, kellel ei ole juurdepääsu esimesele ja teisele pensionisambale Euroopa poolaasta raames on võimalik liikmesriikidele nüüd komisjoni poolt nõu anda ning võiks anda soovitusi ka pensionireformi asjus. siis see eh, EIOPA direktiiv. Eh, nõustun eelkõnelejatega siin. kolmandaks, eh, finantsteadlikkus, paljud meie kodanikud on mures selle üle, kuidas nad saavad välja arvutada oma pensionisummad. Äh, paljudes riik-, liikmesriikides on, liikmesriikides on juba olemas süsteemid, kus lihtsalt ühe hiireklõpsuga saad, saavad inimesed juurde andmetele, mille põhjal nad saavad välja arvutada täpselt, palju nad pensionit hakkavad saama. vahest valgustate meid oma arusaamadest ka selles küsimuses. ma sooviksin, et kõik väldiksid siin ideoloogilist lähenemist äh, ja oleksid avatud meelega, et me saaksime läbi viia vajalikud reformid, et meie pensionisüsteemid oleks jätkusuutlikud. suur tänu! proua Ronje. Ähm, äh, suur tänu, proua eesistuja, e-, e-, eesistuja härra volinik. Te ütlesite et, et üksteist koma kolm protsenti SKT-st liikmesriikides läheb pensionitele. aga milline on olukord kolmanda sambaga? Austrias kahe tuhande kolmandal, neljandal aastal, umbes kümme aastat tagasi siis, tegeleti äh, maksudega, mis peaks öö, äh, siis minema sinna kolmandasse sambasse ning neid eelarves ei peegeldatud ning eh, need andmed tegelikult on ju pensionikuludest praegu välja jäänud, mida teie sellest arvate? nüüd valge raamatu analüüs. ma arvan, et komisjon on siin väga hästi analüüsinud igaüks, kes töötab ju iga inimene soovib olla kaasatud tööturgudele ning iga tööturgudele kaasatud inimene soovib, et oleks kaasatud nendesse aruteludesse. seega süsteem peab olema kaasavam ning meie protsess siduvam, kuhu oleks kaasatud rohkem erinevaid inimesi. Te mainisite ka naisi. ja nende olulisust tulevikus. ka seda aspekti tuleb rõhutada kui nüüd vaadata meie finantskriisi mõjusid, siis siit võib näha, kui keeruline tegelikult on teist või kolmandast sammat, äh, sammast usaldada. Neil on samas aga vaja tagada turvaline tulevik äh, ka pensionisüsteemide jaoks. suur tänu! suur tänu, härra Pupakis, palun. Φυσικά χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τα κοινωνικά. Suur tänu, proua esinaine ja suur tänu volinikule. mind huvitab eh, pensionite ja väärikate pensionite garanteerimise küsimus inimestele. me oleme rääkinud juba sellest, et meie elatavas keskkonnas on kriis muutnud äh, kõik küsimused äh, raskemaks, äh, vähem tegeletakse ka sotsiaalse sidususega. seetõttu ongi pensioniküsimus just väga oluline. ja meil on vaja tagada ka seda, et inimestel oleks väärikad palgad, väärikad töökohad. ning nendes reformides ei käsitle keegi neid küsimusi korralikult Äh, kuna teie lähenemine on lühiajaline ning äh, tükk-tükiline, järk-järguline. näiteks äh, Kreekas kasutatakse pensioni kärpimisi selleks, et riigieelarve auke täita ja väga paljud kreeklased elavad täna allapoole vaesuspiiri. nüüd Valges raamatus on vaja tõstatada küsimus siseriiklikest pensionisüsteemidest ja fondidest, aga seda ei saaks kasutada äh, sellisel moel, et pensioneid kärbitakse ning vaesemaid ning vanemaid inimesi äh, surutakse vaesusesse. ettepaneku, et annaks sõna volinikule, et äh, väga pikalt ei räägi ja siis saavad sõna veel viimased sõnasoovijad Uh, uh, head uh, parlamendiliikmed, kahjuks ei saa ma kõigile küsimustele vastata, aga ma vastan mõnele ja ma loodan, et need on võtmeküsimused. näiteks Austria kolmandas hamba kohta saan ma öelda, et doktor Fischer, kes on ka Rohelise Raamatu uurimise algataja, ning akadeemik meie peadirektoraadist, annan teile kontakti, tema käest saate kindlasti olulise äh, Äh, informatsiooni. ideoloogia küsimused, ma arvan, et meil on vaja kõik need küsimused siduda demograafiaga. tõepoolest, demograafiline muutus on Euroopas aset leidnud, see on väga tugev äh, trend, äh, väga palju Äh, akadeemilisi andmeid selle kohta on ning äh, liikmesriikide valitsused ei ole suutnud tegutseda, sellepärast et praegu on võimalik lükata edasi need ülesanded ja küsimused lahendada järgmise valitsuse kanda. aga praegu ei ole järgmist valitsust enam tulemas, sellepärast et mm, demograafiline muutus on aset leidnud, beebibuumerite põlvkond on kogu, lähevad pensionile, tööealist elanikkonda on vähem, kriis on väga tugevat mõju avaldanud, nii et tegutseda tuleb praegu. ja äh, mulle ei meeldi ka see, kui räägitakse liikmesriikides, et pensionireformid tuleb tagasi pöörata, mis kunagi on äh, ette võetud. ma kindlasti arvan, et praegu on aeg reformidega just nimelt edasi minna ma arvan, et need küsimused ei ole ideoloogilised siin, aga meil on vaja öö, äh, otsustada. Äh, nimelt, äh, kui me Valget Raamatut avaldasime, siis meie öö, pidime tegema otsuse, et kas kaasata kõik konsultatsioonides välja toodud aspektid või otsustada teatud argumentide kasuks ja argumenteerida ühes suunas. me võtsime selle teise lähenemise ja seetõttu me ei näe võib-olla selliseid seksikaid uudseid ideid, mida pakuti konsultatsioonide käigus, me kindlasti ei võta siin mingeid seisukohti väga oluliselt, kuidas pensionisüsteemid peaksid toimima, toimima erinevates riikides hakkama. ei, me kindlasti mingisugust ideoloogilist alust siin ei rõhuta me ei ütle, et peaks olema mingisugune konkreetne ühtne keskne Euroopa mm, pensionisüsteem. me ei räägi siin ka konkreetsetest äh, sammastest, me ütleme lihtsalt, et liikmesriigid peaksid ise otsustama, milliseid pensionisüsteeme nad tahavad. kas nad tahavad suuremat erasektori osalust, siis me võiksime soovitada, milline oleks õigem õiguslik lähenemine, aga liikmesriikide konsultatsioonide käigus me nägime ka seda, et äh, sammaste loomisel tahavad nad äh, omaenda pädevust säilitada ja ise otsustada ning meie austame seda seisukohta. aga ühtne arusaam ja ülesanne kõigi jaoks on see, et me peame äh, toimiva pensionieaga tegelema ja ma ei usu, et kohustuslik äh, pensioniiga on siin äh, oluline meie kontekstis, kui aega jääb üle, siis me võime seda eraldi arutada, aga paradoks on olemas, et äh, tänases suures tööpuuduses Äh, ei loo me pensionisüsteeme mitte selleks ajaks, kui me ootame majanduskasvu taas, vaid me loome pensionisüsteemi äh, pikemaks ajaks, mis tähendab seda, et kõikides vanusegruppides tuleb võidelda tööpuudusega ning ka pensionisüsteemid tuleb adresseerida pikemaks tulevikuks, sest äh, need noored inimesed, kes tööturule sisenevad, peavad teadma, milline on pensioniskeemi ülesehitus, et plaanida mm, oma pensionipõlve nii et äh, teadmiste suurendamine, inimeste harimine, need kõik on väga olulised aspektid. Äh, ja loomulikult äh, lõpetuseks Kreeka olukord on kõige raskem, sellepärast et see on näide reformist, mida on, on survestanud demograafiline muutus ühest küljest, aga teisest küljest on vaja vastata ka kriisiolukorrale, see tähendab eelarvekärpeid ning äh, seetõttu hakatakse ründama pensionireformi. Äh, äh, mõningatel juhtudel aga siiski on ka Äh, eelarve kohandamine vajalik ja poliitikaloojate ning sidusrühmade ülesanded äh, teeb see muidugi raskeks, sest inimestele on raske selgitada, miks nende pensioneid kärbitakse ja õige meetme leidmine siin selliste probleemide puhul muidugi, mina ei tahaks nende inimeste nahas olla, kes peavad seda otsustama. härra Öri. köszönöm a szót, elnök asszony, mindenek előtt maga. suur tänu, proua esi-, eesistuja. tahaksin siinkohal tervitada seda valget raamatut. tuleb tunnistada, et selle kvaliteet on parem kui rohelisel raamatul selle arutelu käigus mõtlesin ma, mida Euroopa Liit võiks ette võtta, sest suurem osa nendest küsimustest langevad liikmesriikide pädevusse. meil on kakskümmend seitse pärast Horvaatia liitumist kakskümmend kaheksa erinevat pensionisüsteemi ning meil on väga väike õiguslik manööverdamisruum. liikmesriikide pädevuses on see küsimus. me saame poliitiliselt olukorda koordineerida ka sotsiaalselt, Riia viitas siin kaheksa, kaheksa kolmele ning siit tulenevad võib-olla mõningad pädevused, mida me saaksime ära kasutada. kui ma nüüd vaatasin teie kahekümnepunktilist tegevuskava, siis iga selle punktiga käis kaasas tõsised jõupingutused, väga keeruline seire ja ma hakkasin siis mõtlema, milline peaks olema teie arvates ajakava ja kuidas te kavatsete neid tegevuskava punkte elu rakendada? kas te soovite luua mingisuguse seireagentuuri, kes korjaks kokku siis parimad tavad, kogu olemasolevad olemasoleva statistika ning analüüsib siis seda, uurimaks välja, mis täpselt meie pensionisüsteemidega toimub. meil on seda tarvis, sest äh, komisjon tegi suuri jõupingutusi, et äh, kõiki andmeid koguda, kuid ma arvan, et neil ei ole haldussuutlikkust, et seda protsessi igal aastal läbi viia. seega võib-olla meil oleks seda sisu, sidususe suurendamiseks tarvis suur tänu. Alejandro Cercas, suur tänu teile. suur tänu teile, volinik. mind on alati hämmastanud, et Euroopa Komisjon soovitab pensionisüsteemi reformi, et, et eelarveprobleeme lahendada. pensionisüsteem eh, saab paika väga pika aja jooksul, iga pensionireform eh, näitab tulemusi alles paarikümne aasta pärast liikmesriigid ähm, kasutavad kurjasti teie soovitusi, et aina kärpida, kärpida ja kärpida ja vähendada ka äh, sotsiaalseid hüvesid. ning komisjonipoolsete äh, soovituste, soovitused äh, näiteks Hispaaniale pensionireformi kohta on siin hea näide ning pensionisüsteemi reformimine on halb halvendanud süsteemi, e, mitte sellepärast, et e, oleks väga palju vananenud elanikkond, vaid lihtsalt e, sellepärast, et pensionid ei ole vähimalgi määral seo-, seotud riigi rahalise olukorraga. meil on kuus miljonit töötut ning on väga palju neid, kes võiksid olla tööl ja kes ei saa tööl olla. nii et ma arvan, et seda katastroofilist nägemust pensionisüsteemidest võiks arvesse võtta, sellel ei ole mõtet, see ei peaks olema osa kärpekavadest. ning lõpuks veel üks märkus. on loomulik, et tuntakse muret jätkusuutlikkuse pärast, sest turvalisus on loomulik osa süsteemist, kuid küsimus on ka selles, kuidas täiendatakse, täiustatakse õiguseid? ma ei tea, ma ei näe teie projektis sõnagi selle kohta, mis saab neist eurooplastest, kellel ei ole pensioniõiguseid, neil puuduvad igasugused õigused, sest, sest õigustele ligipääs muutub aina keerulisemaks. see on julgeoleku puuduse jaoks väga tõsine element ja see on veel äh, tõsisem mureteema kui demograafiline katastroof. suur tänu, härra Raptsi ja siis härra Peker. Kirje Pitrope, siis Perisoteres erotis. suur tänu, proua esinaine, härra volinik. võime ikka rääkida, jah? suur tänu, proua esinaine suurem osa nendest küsimustest, mida ma esitada soovisin, on juba teiste kolleegide poolt ära esitatud. aga oma vastustega andsite te mulle innustust lisaküsimusi esitada. Te ütlesite, et Kreeka puhul on hädavajalik ümber kohandada eelarvet pidades silmas asjaolu, et elanikkond vananeb. kui nüüd vaadata Euroopas ringi, siis näiteks Itaalia, Hispaania, Iirimaa, Portugal ilmselgelt toimuvad samad protsessid ka nendes riikides. seega, mida te soovite nendes riikides ette võtta pensionisüsteemide ja vananeva elanikkonnaga? sest äh, sellised protsessid elus praegu ju toimuvad. teiseks, siin räägiti korralikest töökohtadest. küsisin selle asja kohta ka proua Sejoolist, Sejooli käest, kes ennem teid siin rääkis, aga teie käest küsin ma seda natukene teisest aspektist lähtudes. Te rääkisite siin korralikest töökohtadest. kas me räägime ka korralikest pensionitest? kas me mõtleme vähemalt nende peale? kuidas te arvate, saaksime me tagada, et inimesed saavad korralikke pensione? lõpetuseks. me räägime siin tööst vanadele inimestele Euroopas, et me peame ära kasutama nende inimeste oskusi, aga meil on vaja töökohti ka noortele inimestele. kas on olemas mingisuguseid uuringuid, mis näitaksid, et Äh, on võimalik töökohti leida mõlemale kategooriale. härra Becker. Ähm, suur tänu, proua esinaine. eksperdid ning isegi meie poliitikud oleme teadnud tükk aega, et reforme on tarvis, aga neid pole liikmesriikides ellu rakendatud see, selle valge raamatu puhul tuleb tunnistada, et ma suhtun sellesse positiivselt, minu arvates on otsustava tähtsusega see, et meil on vaja reforme, me oleme teadnud sellest, seda juba aastaid. Euroopa semestri soovituste eh, tulemusena saime me enda koduriigis sellest juba eelmisel aastal teada liikmesriikidel on vaja ellu rakendada selle valge raamatus äh, öeldu ning nad peavad mõistma, kui olulised on Euroopa tasemel need soovitused. mõningad inimesed siin juba mainisid seda ühte lauset ettekandes, mis on küll sulgudes, aga mis on kriitilise tähtsusega. siin räägitakse vanemate töötajate töölevõetavuse parandamisest ning töötingimuste parandamisest, seda tuleb, selle, sellega tuleb tegeleda pikemat perspektiivi silmas pidades. minu arvates see valge raamat on suurepärane alus reformide läbiviimiseks liikmesriikides ning mina olen üks nendest paljudest inimestest, ma arvan, kes leiavad, et selle valge raamatu põhjal saame me oma reegleid parandada ning tagada, et me suudame täita oma kohustused tulevaste põlvkondade ees. proua Petrov-Tšuta. Äh, Klausimus. Pirmas klausimas. suur tänu, proua eesistuja, suur tänu, härra voli. mul on kaks küsimust. kõigepealt, kas teil on mingisuguseid andmeid viimase kahe-kolme aasta kohta liikmesriikides liikmesriikide kohta, kus pensionid on vähenenud, selliseid andmeid ma siin ei leidnud, valge raamat lihtsalt ütleb, et finantskriis on pannud äh, eelarved ning ka pensionisüsteemid surve alla. ma tahaksin teada, millised riigid on, millised riigid on vähendanud pensioneid. teiseks, kas tõesti on vaja suurendada pensioniiga? jah, mina arvan, et on vaja, see ei ole küll populaarne arusaam, kuid me oleme kõik mõistnud, et see on vajalik. mõningad liikmesriigid on juba otsustanud seda teha. aga ma ei leidnud siin nimekirja meetmetest, mida liikmesriigid on võtnud selleks, et hoida inimesi tööl kauem. kas te tooksite välja nimekirja nendest konkreetsetest liikmesriikide meetmetest, mis on käinud kaasas pensioniea tõstmisega? kuidas nad on suutnud parandada vanemate inimeste tööhõivet. mis puudutab liikmesriikidele tehtud soovitusi, siis olen läbi lugenud kõik, ka need, mis tehti Leedule. Leedul soovitati kaotada äh, rahalised stiimulid vanemate inimeste jaoks, kes enam ei tööta ning selleks, et nad tööle tagasi ei tuleks kas te teate, et Leedu valitsus võttis vastu hiljuti seaduse, et kuuekümne viie aastased inimesed peaks vabatahtlikult tööturult lahkuma lihtsalt sellepärast, et nad on kuuekümne viie aastased. kuidas käib see teie arvates koos, äh, kaasas äh, nende soovitustega, mis te siin tegite? Nella ricerca di dare stabilità a sistemi previdenziali in molti paesi europei si è passati E kui me räägime sotsiaalkindlustussüsteemidest, siis ähm, sotsiaalkindlustussüsteemide mudeleid on mitmes riigis äh, muudatud, muudetud ja see äh, tekitab riski tööturul, et paljude inimeste jaoks tekib veelgi rohkem probleeme Äh, üks näide siis äh, tooksin siinkohal. naised, äh, kes lähevad emapuhkusele ähm, ning seejärel peavad loomulikult hoolitsema oma perekonna eest, ähm, neid hakatakse diskrimineerima tööturul, nii nagu me eelmisel nädalal sellest juba rääkisime. nii et nende pensionite võrdsustamine meeste pensionitega tähendab seda, üleüldiselt ehm, eh, see, et naised ei ole kaasatud eh, väga intensiivselt tööturule, tähendab seda, et eh, nad teenivad vähem eluaja jooksul ning saavad vähem pensionit hilisemas eas. samuti on erinevaid töötajaid, kes töötavad väga erinevates tingimustes nimelt äh, on inimesed, kes teevad füüsilist rasket tööd äh, ja inimesed, äh, kes töötavad kontorites. kui need inimesed nüüd lähevad pensionile, siis nende oodatav eluiga on väga erinev ning nad hakkavad oma pensionit ka väga erinevatel eesmärkidel kasutama. nii et pension ja erinevad töötüübid, kuidas neid kokku viia? Eh, ning lõpuks eh, tööturu paindlikkus ja selle suurendamine eh, tähendab seda, et inimesed töötavad periooditi. ning see tekitab ju probleeme. Mm, ja eriti akuutsed on need probleemid just teises pensionisambas. mida siis nende probleemide lahendamiseks ette võtta? To start with the question by Mr Öri about the alustan härra Öri küsimusega, mis puudutab äh, pädevusi. Äh, tõepoolest, õiguslikust aspektist ei ole siin mingisuguseid muudatusi tehtud, aga liikmesriigid äh, tunnustasid ähm, komisjoni tegevust nii rohelise kui valge raamatu puhul, sest Belgia eesistumise ajal näiteks belgialased korraldasid väga mm, hea konverentsi sel teemal ja me pidasime arutelusid siin Belgias, aga teistes riikides me ei ole nende teemadega võib-olla nii aktiivselt tege-, tegelenud. nii et komisjoni dokument on olnud teretulnud paljude jaoks, isegi siis, kui mitmetel juhtudel komisjoni andmed lihtsalt pakuvad äh, dialoogi ja akadeemiliselt, akadeemilisi uurimusi aga väga selgelt on side olemas Euroopa tööturu ning äh, finantsturgude ja pensionite vahel ning äh, vajadus on ka Euroopa Liidu tasandil tegutsemiseks ja ma olen, me oleme sellele pühendunud. kas peaks äh, õigustatud olema uue agentuuri loomine, ma tean, et teatud agentuurid, kes juba täna toimivad, on raskustes ja neil puudub äh, vastav vajalik legitiimsus, tööhõivekomisjon, äh, peadirektoraat äh, on ise agentuur, me paneme kokku vananemise ja pensionite piisavuse raportit ning sidusrühmi kaasame ja teavitame oma uuringu tulemustest alati ka anname ka omalt poolt äh, poliitika äh, loomiseks soovitusi. Äh, kui me vaatame liikmesriikidele tehtud soovitusi, siis eelmisel aastal ja sel aastal me oleme ka näinud seda, et õigeaegne rakendus on väga oluline. eriti just tööhõivemäära suurendamise valdkonnas mulle ei meeldi need arutelu osad, mis keskenduvad äh, pensionieale, sellepärast et äh, me oleme rõhutanud äh, tööhõive määra suurenemise olulisust mõlema soo lõikes ning kõikide vanusegruppide lõikes, aga me peame väga ausalt ütlema ka seda, et nendes riikides, kus naiste tööhõive määr on viiskümmend protsenti või vähem, tuleb rohkem ära teha selleks, et äh, töövõimalusi suurendada naiste jaoks. Ähm, eriti on see, kehtib see Lõuna-Euroopa riikide puhul, aga ka teiste äh, Kesk-Euroopa riikide puhul on see äh, tõsine probleem. kuidas me siis, mida me teeme? Te näete seda, et me kutsume üles äh, lastehool, hoolekandeteenuste äh, suurendamiseks nendes riikides, selleks, et äh, naistel oleks võimalik tööturule tagasi pöörduda, pöörduda, pöörduda ka ettevõtluse aluseid toetame, kaugtööd, osaajaga tööd ning ka selliseid töökohti, mis sotsiaalkindlustussüsteemi toetavad. kui te olete meie dokumentidega tutvunud, siis te nägite ka seda, et teatud äh, minitöökohad on moes äh, teatud liikmesriikides, me kutsume üles äh, konkreetsele tegevusele selleks, et vähendada selliseid praktikaid ning soodustada pigem mm, sellist asjade käiku, Äh, kus töökohad võimaldaksid ka sotsiaalkindlustussüsteemi panustada, eriti just pikaajaliselt ei ole minitöökoht mingisugune jätkusuutlik lahendus. eriti, kui see on tööturul domineeriv tendents, isegi kui me räägime ainult teatud majandussektoritest. nii et äh, peatselt ilmuvas äh, piisavusaruandes äh, on toodud ka välja konkreetsed arvnäitajad, kuidas sellised praktikad on negatiivselt pensionisüsteeme mõjutanud. Äh, loomulikult mitte kõikidel liikmesriikide puhul ei saa sellistest praktikatest rääkida, aga siin on tegemist ka riikidega, kus on vajalik saavutada suuremad tööhõivemäärad teatud majandusteadlased on pooleldi naljaga teinud isegi ettepaneku, et pensioniiga tuleks vähendada kriisi tulemusena ja põhimõtteliselt, kui matemaatika siin korralikult läbi teha, siis ei olegi võimatu arvutada välja, et pensioniiga vähendades on võimalik jõuda selleni, et kõigil on töökoht olemas ning siis on võimalik jälle pensioniiga järk-järguliselt tõstma hakata abiprogrammide ja toetusprogrammide riikides, kui need riigid eh, pääsevad kriisist ning taastavad oma tavapärase majanduskasvu, eh, jah, siis olud muutuvad, eh, aga valge raamatu eesmärk ei ole kõiki neid probleeme muidugi lahendada aga me peame töötama sellel alusel, et äh, majanduslangus või majandusseis teatud riikides on äh, kestev nähtus. nii et makromajanduslikud probleemid äh, rahaliidus tuleb lahendada ning siis saame me rääkida ka pensioniküsimustest ja pensioniea küsimustest. samuti on vaja tööhõive määra suurendada tänases olukorras, kus turgudelt tulev majandussurve on väga tugev, on see loomulikult väga raske, kuna liikmesriikidel on manööverdamisruumi ja sekkumisruumi eh, tööhõive suurendamisse kahjuks liiga vähe. nii et eh, me seda tööd jätkame. aga kuidas me tahame kindlasti näha, et tööhõivemäär suureneks liikmesriikides ning äh, et pensionikindlustussüsteemidesse sissemakse toimuks pikema aja jooksul. Äh, kui me rääkisime äh, rohelise raamatu teemadel, siis professor Baar Londoni majanduskoolist rääkis väga konkreetselt sellest, et pensionisüsteemide valikul võime me suunduda erinevatesse suundadesse loomulikult äh, tööea pikendamine ei ole ainukene võimalus, äh, näiteks võiks pensionimakse ja sotsiaalmaksu ning panuseid äh, pensionisüsteemisse tõsta. see võiks ka omakorda suurendada riikide majanduslikku konkurentsivõimet, aga üks võimalus on näiteks ka vähendada pensione üleüldiselt, aga see võiks viia vaesusesse langemiseni vanemas eas ning seda tendentsi me samuti ei soovi nii et sisse tuleb võt-, arvesse tuleb võtta meie parameetreid, eesmärke ning äh, me oleme seda kõike teinud oma valges raamatus, suur tänu kõigile kommentaaride, märkuste eest selles valdkonnas ning me ootame äh, ka järgnevaid äh, aruandeid. suur tänu teile, härra volinik. <clears throat> see oli väga huvitav mõttevahetus see puudutab väga paljusid volinikke ja see puudutab muidugi eriti meie komisjoni, suur tänu, et äh, tõlgid olid nõus meiega koos olema kuni koosoleku lõpuni. ma paluksin kolleege, et ei lahkuks, meil on veel üks öö, äh, oluline päevakorrapunkt, mida me arutame prantsuse, inglise segakeeles.